So, liebe kolleeg-. kallid kolleegid, palun võtke istet. Ich darf die Sitzung wieder jätkame koosolekuga ja läheme kohe kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. tervitan siin Nikolai Schmidti, töö, tööhõive ning sotsiaal- ja sotsiaal-, sots-, solidaarsusmajanduse ministrit, kas sai õigesti see nimi paika, harjutan veel, härra minister, tere tulemast meie hulka ja kohe alguses palun, et just meie komisjon ei äh, oleks siin halvaks eeskujuks äh, Äh, töökaitse ja korralike töötingimuste tagamisel, et me siin tõesti keerleval toolil lasime seista äh, fotograafil. mul on väga hea meel nende arutelude üle ja me nüüd tõesti tahaksime vägagi teada, mida Luksemburg eesistujana soovib ette võtta. Äh, kaks küsimust on juba töös, deklareerimata töö ja Eurose platvormiga on juba algus tehtud, aga teil on veel ka teisi huvitavaid äh, ettepanekuid äh, õigusloomelises töökavas sees ja ma tõesti loodan, et pooleteist tunni jooksul on meil võimalik sellest kõigest ka teiega rääkida. mis puudutab menetlust, siis paluksime teil kõigepealt teha äh, sissejuhatuse, kui vähegi võimalik, kümne minuti jooksul. ma üritan, ütleb härra minister, jah, meil ei ole üldse mitte äh, suuri soove siin, siis anname sõna koordinaatoritele nagu tavaliselt ja siis teises voorus anname sõna kõikidele ülejäänud komisjoni liikmetele. nii et võimalikud inimesed, võimalikult paljud inimesed saaksid siis sõna. hästi, siis annangi teile kohe sõna. kõigepealt suur tänu, mul on väga hea meel täna olla teie komisjoni ees ja rääkida teile Luksemburgi eesistumise prioriteetidest, eriti mis puudutab sotsiaalset Euroopat. ma loodan, et te lubate mul jätkata prantsuse keeles, ütleb kõneleja euh, euh, äh,. kallis esimees, daamid ja härrad, ähm, parlamendisaadikud. Euroopa on praegu väljumas ühest äh, suurimast majanduslikust äh, kriisist, äh, finantskriisist, majanduskriisist. peale kahekümne üheksandat aastat. see finants- ja majanduskriis on olnud väga paljudes riikides muutunud ka sotsiaalkriisiks. sotsiaalne kriis, mida me näeme praegu töötute arvu näol, mis on väga kõrge, meil on üle kümneprotsendiline töötute määr, kakskümmend viis miljonit on meil töötuid, viis miljonit on meil noori töötuid, kes on töötud. seda arvesse võttes leian ma, et on teatav haavatavus ühiskonnas Euroopa Liidus üldisemalt. meie kodanikud ei mõista praegusel hetkel enam, millised on Euroopa Liidu mängu panused ja milline on see sotsiaalne mõõde mis on tegelikult pidanud olema algusest peale juba meie äh, tegevuskavas sees, sotsiaalne mõõde pidi seal olema väga tugevalt sees, aga sotsiaalsus on läinud praegu meie üldisest kavast äh, ja pildist kaduma ja see on väga suur oht Euroopa Liidule tervikuna. nii et ma leian, et äh, me peame kiireloomuliselt selle sotsiaalse mõõtme taastama Euroopa Liidu ülesehitamisse. mõistagi tervitame me uue komisjoni teadaannet, et meil on kolmekordse A sotsiaalmõõtmes, aga mina ei taha mitte seda uskuda, vaid tahan seda näha nagu ütles üks apostlitest ning meil on väga oluline praegu vaadata, millist sotsiaalset mõõdet on meil vaja, kuidas me saame selle lõimeda Euroopa Liidu ülesehitamisse. nüüd ma tahaksin minna esimese punkti juurde. sotsiaalne mõõde Euroopa Liidu majandusjuhtimises. ma üritan teha lühidalt, sest homme, härra esimees, on meil tööministrid koos, kes peavad omavahel debatti selle kohta just, milline on sotsiaalne mõõde juhtimises ja mis on tööhõive ja sotsiaalministrite roll äh, juhtimises üldisemalt. ning tööminister äh, olen ma nüüd olnud juba päris äh, pikka aega, juba kuus aastat, aga mina üritan äh, nüüd siis oma, vaadata, milline on EBSCO raames meie roll. Euroopa poolaasta on üks meie teetähiseid, aga see on selline vormiline eh, näide, mitte selline konkreetne rakendamine nii et meie tahaksime seda, et kui me sotsiaalsest juhtimisest räägime, et see oleks, meil oleks konkreetne töömeetod olemas, süsteem ja et meil oleks ka konkreetsed tulemused sotsiaalset mõõdet silmas pidades, meie jaoks on see väga oluline punkt. ma pean välja tooma, et viie presidendi raport, neid oli vist viis neid presidente praeguseks, mida meile tutvustati, jääb samuti veidi Äh, minu äh, pädevusse, seal mainitakse sotsiaalsust, äh, aga üsna konkreetsest vaatekohast vaadatuna. ja ei osutata sellele, kuidas hakatakse Ehm, rahandus- ja majandusliidu raamis, äh, raames käsitlema tööhõive küsimusi, ajutisi töökohti, vaesust, noorte tööhõivet ja nii edasi. seda mainitakse küll natukene, aga samas jääb mulje, et äh, liberaliseeritakse et kui liberaliseerida tööturgu, siis kõik laheneb iseenesest. ma leian, et me peaksime siiski seda teemat süvitsi käsitlema ja vaatama, kuidas tegelikkuses on võimalik on meetmeid konkreetselt rakendada selleks, et sotsiaalset mõõdet majandusjuhtimisse lõimida. eile ma lugesin ühte Euroopa Parlamendi parlamenti, mis on suure, raportit, mis on suurepärane raport, ja kus mainitakse äh, proua Tysoni, kes on praegu sotsiaalvolinik, äh, tema äh, ettepanekuid käsitletakse õigeid küsimusi ja tuuakse välja õigeid soovitusi, nii et on vaja selle suurepärase raporti juurde tagasi tulla, mille on koostanud proua Tyson. see puudutab just eriti juhtimises sotsiaalset mõõdet. teine oluline punkt, mis on seotud esimesega, on tööhõive mõistagi me kõik räägime sellest, et tuleb töökohti luua, mis oleksid kvaliteetsed. kvaliteetsete töökohtade loomine, mõistagi ei saa seda lihtsalt niisama õhust kusagilt võtta. ning siin räägitakse tööturust, mis peaks paremini toimima, ma ei ole selle vastu, aga töökohtade loomine on ennekõike hea makromajandusliku poliitika instrument. kui meil ei ole sellist head makromajanduslikku poliitikat, siis me töökohti ei loo. nii et ma leian, et kui me vaatame tööhõivet makromajanduslikus kontekstis, eelarve kontekstis ning strukturaalses kontekstis, viies läbi häid strukturaalseid reforme, siis me jõuame heade tulemusteni ja sellega me hakkame ka tegelema, noorte tööpuudus ja noorte tööhõive. see ei ole niisugune teema, mille, mis oleks lahendust juba leidnud, mulle öeldakse, et äh, neli koma viis miljonit, noh, kui me oleme sada tuhat äh, noort tööle saanud tagasi, väga hea aga viis miljonit noort, kes on töötud, väga paljudes riikides on noored pikaajaliselt töötud ja see näitab meile, et me ei ole kusagile edasi jõudnud ja me peame noorte tööhõivet käsitlema teistmoodi. väga palju on tehtud siin head tööd noorte tööhõive garantii puhul, ma ei ole sellele vastu, ma olen seda ise ka soovitanud, aga me peame minema kaugemale me ei ole selle garantiiga loonud mingite, mingisuguseid töökohti, võib-olla on noored saanud leida tänu sellele tagatisele lihtsamalt äh, tööd või saanud oma töökoha tagasi, aga esiteks töökohtade loomine ning äh, igakülgne äh, koolitus, väljaõpe peaks olema meie prioriteediks ja härra esimees, meil on homme tulemas ministritevaheline debatt mida mina nimetan noorte tagatiseks ja sealt kaugemale ja sealt kaugemale minekuks on meil vaja luua tõeline poliitika noorte jaoks ja noorte tööhõive jaoks. küsimus, kuidas haridusest minna üle tööturule see küsimus peab olema nüansseeritum ja siin on väga palju punkte, mida tuleks käsitleda, on olemas erinevaid programme ja ma tervitan komisjoni poolt välja pakutud investeerimiskava ja tervitan, kui te mul lubate, tervitada ka neid muudatusettepanekuid, mis on parlament sinna programmi sisse viinud. ma leian, et te olete sellega väga palju head teinud, eriti sotsiaalsete investeeringute puhul, väljaõppe, koolituse investeeringud mille pakkus välja Euroopa Parlament, me tervitame neid kõigest südames, sest ma kordan, meie jaoks üks suurimaid väljakutseid praegusel hetkel on mõistagi investeeringud teadusuuringusse, arengusse, infrastruktuuridesse, meil on seda kõike vaja. meil on praegu väga suur äh, vajakajäämine investeeringute osas, äh, millega saaks äh, konkreetselt tegelema hakata. ja see peab olema meie esimene eesmärk meil peab olema likviidsus, aga samas meil peab olema piisavalt investeeringuid, investeeringud äh, on seotud, äh, toimib siis, kui makromajanduslik poliitika toimib, kui äh, makromajanduslik poliitika ei toimi, siis investeeringud ei lähe õigesse kohta. meil on vaja luua selle abil tõepoolest hüvangut ja töökohti. teine punkt mis on meile väga südamelahene, töömaailm, töömaailm. ma leian, et see on üks punkt, mis on praegu meil kahe silma vahele jäänud. sest äh, töömaailm on revolutsiooniline, seda peab muutma. kõigepealt töötingimus, tervis ja töötingimused. siinkohal on Euroopa olnud ja alati esirinnas, pioneeriks sotsiaalne Euroopa on üles ehitatud äh, töötingimustele ja tervisele, me kaitseme alaealisi, me kaitseme me, Äh, terasetööstuses töötajaid, metallitööstuses töötajaid ja me ei tohi seda teemat kuidagi unarusse jätta. me oleme nõukogus teinud järelduste ettepanekud, märgat-, märkides väga selgelt välja, et me tahame sellega edasi töötada, tööohutus, tervis, töötingimused, sest see on meie jaoks äärmiselt oluline selle inimlikel põhjustel on see oluline, aga lisaks ka majanduslikel põhjustel. kui me tänapäeval ütleme ja ma leian, et see on täiesti normaalne, et inimesed peavad jääma pikemaks ajaks äh, äh töö äh, turule siis me, ta saab seda teha siis, kui ta on te hea tervise juures, kui tal on head töötingimused ja kui töö on ohutu, nii et see on in sotsiaalne investeering, mis annab meile ka tulu tagasi nii inimlikus mõõtmes kui ka majanduslikus. nõukogu tahab vastu võtta järeldused, loodetavasti ma ei saa seda ette ennustada, aga ettepaneku me igal juhul teeme et meil oleksid ka töötingimuste kohta järeldused ja teine punkt, mis tundub mulle äärmiselt oluline, see on seotud tööturuga, mida tuleb tõsiselt muuta, nimelt kõik see, mis on seotud digitaalmajandusega mulle tundub, et me ei ole veel võtnud konkreetseid meetmeid vastu üleminekuks sinna. ja seda tuleb väga kiiresti äh, hakata tagant tõukama. paar päeva tagasi ma märkasin et, et nelikümmend protsenti protsenti töökohtadest, mis praegu on olemas, muutuvad täielikult või kaovad täiesti ära. nii et ähm, tööturul toimub äh, teatud muutus, äh, mis on väga sügav ja väga kiiresti toimiv. ja ma olen seda juba enne mitu korda öelnud ja ma luban seda veel kord endale, ma olen juba kuus aastat olnud minister ja mitte ükski kord ei ole me veel seda mõõdet arutanud mis tegelikult mõjutab Euroopa Liitu väga suuresti varsti. meil on tööstus, mis, kuhu on hõlmatud teenused, haiglad ja nii edasi, saavad kõik olema mõjutatud sellest ja me ei ole veel arutanud seda, mis see töökohtadele tähendab, kuidas reageerida, kuidas uusi töökohti luua ja nii edasi mina ei ole tehnopessimist, vaid pigem selline optimist, et me peame välja töötama head poliitikad ja head vastused. just seetõttu oleme me korraldanud ja ma tahaksin, et Euroopa Parlament oleks samuti kaasatud sellesse lähenemisse ühe suure konverentsi, kõikide sidusrühmadega, huvitatud osapooltega, tööstused, ametiühingud, tarbijad, parlamendiliikmed, ministrid ja nii edasi ja nii edasi. see toimub novembris Luksemburgis, selleks, et analüüsida, millised on äh, selle digitaalrevolutsiooni mõjud tööturule ja me ei saa rääkida siin ainult äh, digitaalsest sisu, siseturust, ei saa ju öelda, et me investeerime infrastruktuuri ja nii, nii palju miljoneid, ei, see on ka oluline aspekt, aga olulisem on harida ja valmistada ette isikuid üleminekuks, kes peavad seda uut süsteemi haldama hakkama ja seda uut tootmismoodust. ja ma leian, et selles osas on meil väga suured väljakutsed ja Euroopa Liit peab kontsentreerima, keskendama oma investeeringud isikutesse ja teadmistesse. see oli Lissaboni strateegia üks põhimõtteid, mis on natukene kõrvale jäänud, aga see on teadmistepõhise ühiskonna põhimõte ja mulle tundub, et me peame uuesti kiireloomuliselt selle põhimõtte kasutusele võtma ja viimaseks ma tahan rääkida, sest ilmselt ei ole mul enam aega, ma pean lõpetama Te rääkisite sotsiaalsest ja solidaarse, äh, solidaarsusmajandusest, sotsiaal- ja solidaarsusmajandusest ja mina tahaksin anda sellele mõõtmele uue tõuke, sest meie, mul on olnud väga palju kontakte Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, oleme korraldanud ka erinevate osapooltega kohtumisi ja Hispaanias, Itaalias leitakse, et äh, sots-, sotsiaal- ja solidaarsusmajandus ei ole meie lahendus töökohtade leidmiseks, aga see võib olla üks äh, moodus lahenduse leidmiseks. tegemist on väga vastupidava ja tugeva sektoriga, pidades silmas töötingimusi näiteks, ja seetõttu meil on vaja sellele sektorile anda uus tõuge. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi, et te olete võtnud komisjoni investeerimispaketti selle mõõtme sisse, ma tänan teid südamest. me oleme siis organiseeritud kõikide osapoolte vahel konverentsi, kaasa arvatud Euroopa Parlamendis, mida me saame sellele lisaks teha, see Michel Barnier on samuti teinud oma algatusi, millele tuleb talle au anda selle eest kolm äh, trialoogi, loodetavasti need lõpevad ka edukalt äh, ja, või siis alustatakse uued kolmepoolsed läbirääkimised ülejäänud teemade puhul, ma olen siin üsna optimistlik. see puudutab kolmepoolseid äh, läbirääkimisi ka deklareerimata töö platvormi osas Need on need teemad, mis on praegu meie ees laual ja mõistagi ma loodan, et Euroopa Komisjon tuleb välja ka uute algatustega, näiteks võitlemaks pikaajalise tööpuudusega, see on ülioluline probleem ja see on jäänud et need, kes on pikaajaliselt olnud tööturult väljas, saaksid ka öö, sinna tagasi tulla sellepärast et mida kiiremini nad seda teevad, seda suurem neil on lootus tõesti ka pikaajaline töökoht leida. ja siin mõtlen Kreekale ja ka teistele riikidele, kus on tõepoolest äh, terve põlvkond läinud kaduma, sest nad ei äh, tööta, nad on juba kolm-neli aastat olnud äh, töötu abiraha peal ning mm, ja nad ei leia töökohta, ehkki majandus on hakanud natukene paremuse poole liikuma. nii et äh, meil peab olema uus noorte tööhõivepoliitika. ja lõpetuseks, ma leian, et Euroopa peab ka vaatama kaugemale, meil on olnud äh, väga palju probleeme, aga meie naabrite probleemid on ka meie probleemid, Maghreb, kui seal on kriis, kui noored Maagrebis on ilma tööta kui neil on valik, äh, kas liituda Süüria terroristidega või äh, ebaseadusliku äh, sisserännet, sisserändega kaasa minna, siis see, need valikud ei ole tegelikult mingid valikud. nii et kolm Magrebi tööministrit saavad meiega kokku, me arutame nendega, mida teha, kuidas äh, koolitust ja, ja kutseõpet paremini organiseerida, korraldada, kuidas leida need töökohad, mis on olemas, aga ei, millele ei leita piisava hariduse ja koolitusega noori ning need on küsimused, mida ei tohi kindlasti kõrvale jätta, aitäh! Vielen Dank, Herr Minister, die Redezeit aitäh, härra minister, peaaegu pidasite ka kõneajast kinni. kõigest mõned sekundid läks üle. aga ma arvan, et saame hakkama. nüüd annaksin sõna koordinaatoritele, kõigepealt Rahvapartei ja Danuta Jasovletska, palun. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam serdecznie pana ministra w imieniu mojej grupy Euro. Aitäh, härra minister Euroopa Rahvapartei nimel, tere tulemast meie komisjoni ja suur tänu ettekande eest, mis puudutas Luksemburgi so eesistumise sotsiaalpoliitika prioriteete. sotsiaalmõõde on minu fraktsiooni jaoks väga tähtis ja just sellepärast on mul väga hea meel, et Luksemburgi eesistujariigina on selle pannud ka oma eesistumise prioriteetide hulka EBSCO roll majandusjuhtimises äh, on see, mille eest ka meie komisjon on juba päris pikka aega võidelnud. me näeme palju probleeme tööturgudel, mis on välja tulnud just kriisi ajal ja selle asemel, et neid kõrvaldataks, äh, otse vastupidi, me näeme, et need probleemid hoopis suurenevad kui me räägime tervest majandusest, siis peame me mõtlema ka stabiilsetele tööhõivesuhetele, äh, turvalistele töötingimustele, tööohutustele, kutsekvalifikatsioonile. see kõik on väga tähtis ükskõik millisel tööturul. olen nõus ministriga, et noortel inimestel on vaja paremaid võimalusi töökoha leidmisel, meil on vaja rohkem garantiisid sest praegusel hetkel me saame lihtsalt ainult äh, äh, auke lappida. minister tõi väga õigesti välja, et Euroopa Parlament on olnud väga aktiivne tööturu tingimuste parandamisel ja eriti mõtlen ma siin ettepaneku peale, mis puudutas inimressurssi investeerimist ja sotsiaalseid investeeringuid. ma loodan, et Luksemburgi eesistumise ajal ka äh, Euroopa Liidu Nõukogu võtab eeskuju äh, sellest ja parandab äh, tööturgusid. tõesti oleks hea, kui me saaksime ka optimistlikumaks muuta sotsiaalmõõtme osas õhkkonda. aitäh ja järgmisele sotsiaaldemokraadid ning Juta Steinrück, palun. härra minister, aitäh teie ettekande eest. mul on väga hea meel, et Luksemburg nõukogu eesistujana soovib tõesti sotsiaalse Euroopa jaoks tagada kolme A reitingut. juba aasta otsa ootame, et komisjon nüüd midagi ette võtaks ja teie ettekanne näitas, et te tõesti soovite midagi ära teha ja seega oleme me lootusrikkad meie jaoks on tõesti tähtis, et Euroopal oleks sotsiaalne tegevuskava kõikides äh, poliitikavaldkondades tuleb sisse viia sotsiaalne mõõde uuesti just nädalavahetusel rääkisime me väga palju Kreekast, tegelikult räägime Kreekast juba päris pikka aega ja me ei peaks kodanikke vastandama mitte ainult korrapoliitiliste reformidega, vaid reformidega, mis tõesti inimeste eluolu parandavad. Äh, nõukogu eesistumine Luksemburgi puhul kujuneb edukaks ainult siis, kui teie praeguses raskes olukorras annate oma panuse tugevama ja koordineeritud sotsiaalpoliitika tagamisel. Äh, töötuse vastane võitlus peab olema esikohal, eriti just pikaajalise töötuse ja noorte tööpuuduse vastane võitlus ja me peame võitlema ka selle eest, mis häid korralikke töökohti loob, ka sotsiaalkaitse tagatised on väga tähtsad ma olen väga tänulik, et te tõesti siin äh, töö- ja tervisekaitsemeetmed välja tõite, tõesti väga tähtis on, et äh, konkurentsi pärast tööohutusele ei pöörata nii palju tähelepanu, sest kui seda ei tehta, siis kulud on hiljem palju suuremad ka digitaliseerimine vajab meie tähelepanu, see ei puuduta mitte ainult koolitusi, vaid ka muutunud töövorme ja mudeleid ka siin jällegi on tegemist suurte probleemidega, mille me ka, me peame kohe varakult tegelema hakkama. samamoodi liikuvuse pakett, kui te sellega tegelete, on see ka väga hea. ja võib-olla te toetaksite komisjoni ka selles osas, et mis puudutab otseselt liikmesriike, et kohe kohapeal hakataks neid probleeme lahendama. kui te seda teete, siis kujuneb teie eesistumine edukaks ja suur tänu selle kõige eest! aitäh! ja nüüd ECR fraktsioon ja Antea McIntyre, palun. aitäh, härra esimees. aitäh, härra minister, teie ettekande eest. Luksemburgi eesistumise prioriteetide kohta ja selle kohta, mida te soovite saavutada. ma arvan, et ükskõik millisest fraktsioonist me ka poleks siin, me kõik leiame, et meil tuleb anda endast parim selleks, et vähendada noorte tööpuudust. jah, erinevates liikmesriikides olukord on erinev ja me oleme eriarvamusel ka selles osas, kuidas seda eesmärki saavutada. aga me kõik soovime näha seda, et noorte tööpuudus väheneks nii et äh, mul on väga hea meel selle üle, mida te ütlesite digitaalmajanduse kohta ja selle võimaluste kohta. Te tegelikult täiesti õigesti tõite välja ka selle, äh, mis äh, meil siin praegu on äh, oskuste ebakõlaga, et meil on töökohad, aga me leiame endale inimesi ja meil on töötud inimesed, kellel aga ei ole seda kvalifikatsiooni, mida vaja selleks, et täita vabu töökohti. üks valdkond, mis mind, mulle juba tükk aega muret valmistab, on parema õigusloome programm mul on väga hea meel teie vaadete üle parema õigusloome osas. see, et bürokraatiat vähendatakse, need võimalused, mis tulenevad äh, sellest, et bürokraatiat vähendatakse selleks, et luua tõelisi töökohti. mitmed eelkõnelejad rääkisid terviseküsimustest ja tööohutusest. olen sellega nõus, aga ma usun, et kui me vähendaksime õigusloomelise, õigusloome, õigusloome keerulisust, siis ka see lihtsustaks olukorda, nii et bürokraatia vähendamine ei puuduta seda, et me vähendaksime töövõtjate kaitset ja tööohutuse standardeid. ei, ei, otse vastupidi. ja me peame aru saama, et need uued töökohad, mida luuakse, neid loovad just väikesed ettevõtted ja väikestel ettevõtetel on eriti suured probleemid igasuguste paberite täitmisel. ma olen täiesti veendunud, et ka teie teate, mida arvab volinik Timmermans paremast õigusloomest ja kuidas tema arvab, kuidas tema edusamme mõõdetakse. ta on nimelt öelnud, et just VKE-de arvamus selle kohta, kuidas nad oma tööd saavad paremini teha, on selleks mõõdikuks. veel üks asi, mida tahtsin mainida institutsioonide vaheline leping ja üks, üks aspekt, mis on seal minu jaoks eriti tähtis, et me peaksime rohkem mõjuhinnanguid läbi viima ja ka see, et me vaataksime ka äh, õigusloome rakendamise uuesti üle, ehk et see, mida me soovisime saavutada, kas seda on tõesti ka võimalik saavutada, kas see on saavutatud, mis on mõjud ja kas tõesti on eesmärgid ellu viidud ja ma tõesti tahaksin teada, mida te sellest arvate, aitäh! aitäh! jah, olen nõus, kui te tõesti natuke üle kahe minuti räägite, kui kauem räägite, siis tekib meil probleeme. nüüd aga ALDE fraktsioon ja Mariann Haakin aitäh, härra esimees, tere tulemast küsimust Luksemburgi ministrile. Te rääkisite sotsiaalsest dimensioonist ja sellest, et see tuleb Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse uuesti sisse viia. mul on selle üle väga hea meel. aga üks küsimus, mida ma tahtsin teile esitada mäletan, et eelmise ametiperioodi jooksul väga paljud komisjoni ettepanekud tulid mille puhul liikmesriigid näitasid kollast kaarti, siis me saime erinevalt riik, erinevatelt riikide parlamentidelt äh, arvamusi, et meie sekkume nende töösse, et need ei ole need valdkonnad, millega peaks Euroopa Liit tegelema ja tõid välja lähimuspõhimõtte. minu küsimus, kuulen kõike seda, mida te rääkisite ja tahan teada, kas te tõesti arvate, et nõukogus teid toetatakse ja et ka komisjon toetab teie ettepanekuid, see ongi minu esimene küsimus ja teine küsimus puudutab seda, mida te mainisite jällegi, väärikad töökohad, inimväärikad töökohad ja tõesti kõik siin toetavad teid, aga te rääkisite ka korrapoliitilistest reformidest ja ma tahaksin, et te tooksite mulle näiteid selle kohta, et milliseid reforme te mõtlesite, et mida peaks läbi viima selleks, et väärikaid töökohti saada. jah, tõesti on võimalik teadus- ja arengutöö kaudu töökohti luua, tõesti, me saame aidata ka töötuid, kui me neid koolitame, aga me peame aitama ka töökohti luua. kas teil on ettepanekuid ka ettevõtlusvaimu kohta, selle suurendamise kohta ja ka see, mida Andrea ütles, et VKE-de olukord ja parem õigusloome on tähtsad? jah, Euroopa Liidus on meil vabu töökohti ja Eurese platvormi saame tõesti kasutada selleks, et äh, liikuvust parandada. digitaalmaailm, te ütlesite, et kui äh, me jätame kõik turu kätesse, siis turg ei hoolitse selle eest. aga kuidas meie saame tagada inimväärikaid kohti ka digitaalmaailmas ja lõpetuseks liikuvuse pakett, see on tõesti sotsiaalses mõttes tähtis tööhõive pärast, aga ka poliitiliselt. Mm, kuidas teie seda hindate, kas te äkki ka liikuvuse paketti kommenteeriksite? aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel Neokles Kiliotis, palun. Eh, aitäh, härra esimees. tervitan meie sõpra härra Schmidti tööhõivekomisjoni ees ja teen seda siis meie fraktsiooni nimel. mina tean iseenda kogemusest, et on äh, väikestel riikidel väga raske saavutada öö, oma eesistumise ajal suuri eesmärke, aga soovin teile ikkagi kõike paremat. Te rääkisite sotsiaalpoliitikast ja tööhõivest, tööhõivepoliitikatest, aga ma arvan, et me ei peaks lihtsalt piiratud programmide juurde jääma. kui me vaatame liikuvust ja konkurentsivõimet, siis me peaksime piirangutest kaugemale minema. me peaksime tõesti hoolitsema selle eest, et rohkem tähelepanu pööratakse nendele poliitikatele, millega on võimalik võidelda tööpuuduse vastu ja tagada inimväärikat elu töövõtjatele. konkurentsivõime on punkt, mida ikka ja jälle välja tuuakse viimasel ajal, aga tegelikult konkurentsivõime tagamine võib endaga kaasa tuua palkade ähm, kärpimise, tööohutuse standardite ähm, äh, madaldamise ja see võib ka tegelikult ka töösuhteid äh, maa tasa teha, sest kui töötajatel on väga äh, Äh, ja samal ajal äh, töövõtjad on ju mitmeid aastakümneid võidelnud nende tagamise eest. Äh, ka tähtis on mõelda tõesti korralike töötingimuste tagamise peale. ja tegelikult ka kärpemeetodid üleüldiselt annavad hoobi sotsiaalriigile me peaksime vaatama ka sotsiaalseid näitajaid, mida Euroopa majandus poole aastaga on äh, sisse viidud, aga me ei ole tegelikult näinud mitte mingeid suuri muutusi poliitikates. me oleme näinud, et sotsiaalseid näitajaid kriisi hindamisel paljudes liikmesriikides kasutatud pole. vaadake kas või, mis viimase paari nädala jooksul on toimunud äh, vaadake, mida on tehtud Kreekaga, aga see ei ole erand, see tundub pigem reegel olevat. nii et ma tõesti loodan, et Luksemburgi eesistumine toob muudatusi tööhõivepoliitikas, et tagatakse tööohutuse standardeid, aga ka töövõtjate õigusi. nii et me tõesti soovime teada saada, mil määral kavatseb Luksemburg ka need punktid panna oma eesistumise prioriteetide hulka. ma tõesti palun, pidage kahest minutist kinni, mitte keegi pole seda siiamaani teinud, vaatame, kas Jean Lambertil õnnestub see, kui ta võtab sõna roheliste nimel. aitäh, härra esimees, aitäh, härra minister, teie ettekande eest. ma arvan, et Luksemburgi eesistumine mängib väga tähtsat rolli, kui me üritame veenda väga paljusid inimesi Euroopa Liidus ja ka Euroopa Parlamendis, et sotsiaalne Euroopa ei ole veel surnud äh, vaid et äh, tõesti me äh, kavatseme inimesi äh, toetada. ma tahaksin teada, millised on teie plaanid, kui te teete koostööd teiste ministritega, näiteks majandusministriga, et te seal tõesti tooksite välja ka selle investeeringute väärtuse küsimuse sotsiaalse mõõtme tagamisel. ja te rääkisite ka ise siin tervise ja tööohutustingimuste väärtusest kas te kavatsete teha koostööd ka teiste ministritega, ükskõik, kas on siis terviseminister või majandusminister, et te nendega koos äh, midagi saavutaksite, et nemad ei arvaks, et tegemist on koormusega, vaid pigem väärt investeeringuga. mul oli väga hea meel, et te ütlesite, et te tõesti tahate ka digitaalmajandusest rääkida ja kõikidest nendest äh, muudatustest ja üleminekutest eelmisel nädalal täiskogu osaistungjärgul pöörasime me tähelepanu veel ühele sektorile, kus on tõesti väga palju muutusi toimunud, nimelt keskkonnasäästlikud töökohad ja roheline majandus, äh, kus tõesti investeeringud on töökohti kaasa toonud ja me teame, et meil on vaja just äh, kvalifitseeritud tööjõudu selles valdkonnas, nii et mis on teie plaanid selleks, et tagada ka äh, ringmajanduse äh, edu ja nende ettepanekute läbiminek. meil on väga hea meel ka teie algatuse üle, et teha koostööd ka Magrebi nõukoguga selleks, et äh, sellel on ka tõesti väga paljud, äh, äh, palju mõjutusi meie tööhõivepoliitikale. suurepärane, tõesti täpselt. ja nüüd EFTD fraktsioon ja Laura Agea, palun. Grazie, president. aitäh, härra esimees tervitame Lutsemb-, Luksemburgi eesistujat, tahaksin teha ühe täpsustuse. sest te ütlesite, et Euroopa on väljumas kriisist. ei, Euroopa on äh, sügavalt kinni kriisis, ta ei suuda sealt välja saada ja need sotsiaalsed äh, mõjud on äh, väga hästi näha, me teame, kakskümmend viis miljonit on töötuid, viis miljonit noort on töötud, need statistilised andmed räägivad iseenese eest, absoluutne vaesus on samuti olemas uued haigused, äh, mis tabavad just lapsi Kreekas äh, rohkem kui teistes riikides, äh, rahiid, äh, alatoitumus ja nii edasi. ja väga palju selliseid haigusi, mis juba paar sajandit tagasi arvati olevat võidetud, aga nüüd täna kriisi äh, ka silmitsi seistes on nad uuesti üles tõusnud. Te räägite strukturaalsetest reformidest. kuidas on võimalik investeeringuid teha, kui küsitakse riigidelt, et nad ei ületaks kunagi kolme protsendi piiri puudujäägis SKP-st? kuidas me teeme neid investeeringuid, kui me ei lase neil võlga võtta? teinekord võivad laenud olla heaks võimaluseks ja on äärmiselt oluline, et ettevõtjad saaksid laenu võtta, sest kui me ei saa kaitsta VKE-sid ja ei võimalda neil investeerida, siis me ei jõua kusagile, me räägime ikka riigi kulutustest, investeeringutest, sest nendest me praegu ju ei räägi, kui me koolitame noori mis me siis pärast neil laseme teha, kuidas me töökohti loome, mida me need noored tegema panema, mingisuguste väärtuste, kaupade loomist ei ole ja uued töökohad sotsiaalmõõtmes, rohelised töökohad ja nii edasi, kas me loe, loome siis töökohtasid või mitte ja lõpetuseks noorte garantii see stabiliseerib hetkeliselt ainult kriisi. ärgem rääkigem noortest, nagu nemad oleksid kõige hull, hullu põhjuseks. sest äh, kui me noorte tööpuudusega midagi ette ei võta, siis läheb asi hullemaks. kuidas me seirame seda, kuidas projekte rakendatakse konkreetsetes liikmesriikides? kui me seda kõike ei tee, jääme eesmärkidest kaugele, aitäh aitäh ja ENF ja Dominique Martin. Merci, monsieur le ministre, bienvenue. aitäh, härra minister, tere tulemast, tulemast, mulle meeldis teie sissejuhatus, kõigepealt sellepärast, et te ütlesite, et te ei taha hakata mingit nägu tegema, vaid tahate tegutseda ja teiselt poolt äh, te ütlesite, et Euroopa Liit äh, on äh, läbi kukkunud ja te näitasite meile neid töötuse määrasid ähm, ja te rääkisite ka sellest, et pärast äh, söe ja terase ühendust ei ole Prantsusmaal ei sütt ega ka terast, sest see mitte miski ei toimu. Te rääkisite töötoi-, turutingimustest, tervisest ja solidaarsusmajandusest. solidaarsus ja sotsiaalne mõõde on justkui äh, kreem tordi peal äh, noorte jaoks ja makromajanduslikud äh, struktuurid, äh, millest teie rääkisite, ma olen täiesti vastupidav sel äh, arvamusel. Teie leiate, et praegune Euroopa ei jaga rikkust, me jagame vaesust ja hävingut ja eelmise nädala sündmused näitasid meile seda, see on kahetsusväärne töötingimused, mis on teine sammas, tööohutus ja siis see uus kirsiketordi peal digitaalühiskond ja üleminek. kas te arvate, et te jõuate sinna üksinda? kui te saate seda teha, siis võtke maksud maha ja eriti halduskulud, neid tuleb vähendada. sotsiaal- ja solidaarsusmajandus siin, seda te räägite meile iga kord äh, täpselt samamoodi, aga mis asi see solidaarsus, solidaarsusmajandus on? tegemist on Euroopa läbikukkumisega Te ei tegele selle hävingu põhjusega, milleks on immigratsioon ja üleilmastumine, te tegelete ainult tagajärgedega. noorus on raskustes ja teie toote võib-olla, räägite meile lahendustest äh, Maagrebi töötutele. tegelege meie nelja miljoni noore töötuga. härra minister mitte midagi uut ei ole Euroopa taeval, mul on kahju seda öelda, aga nii see on. Good, minister. hästi, härra minister. minister äh,. ma arvan, et seda ei ole siin kõike vaja sõna-sõnalt öelda või kirjalikult nõuda, ma arvan, et toonist oli juba kõik ära kuulda. ja aitäh. Bon, ce que ce que j'ai d'abord dit sur euh, le rôle de l'EBSCO mis puudutab EBSCO rolli, seda mainiti juba siin alguses, mõistagi tuleb EBSCO rolli tugevdada, tuleb seda juhtimist tugevdada ning äh, see ainukene üks nõukogu ei saa endale võtta Euroopa Liidu juhtimise monopoli, nii et meil on tõesti vaja äh, tasakaalustada juhtimist ja ka sotsiaalset mõõdet arvesse võttes. minu arvates on see väga oluline ja ma loodan, et meie eesistumise ajal äh, toimub see, sest me oleme juba sellest teadlikuks saanud, loodetavasti me tegutseme selles suunas edasi. mis puudutab inimkapitali, siis minu arvates on see keskne element ja ma ei ole absoluutselt nõus, et ettevõtjad juhivad kõike ise tõepoolest on vaja luua soodsad tingimused ja kui tänapäeva Euroopas äh, on meil sajad või, või miljonid äh, töökohad, mis on äh, vakantsed, siis tuleb reeglid paika panna, sest turg ise ei reguleeri kõike ära, nii et meil on vaja selliseid poliitikaid, mille abil paremini saaks organiseerida seda küsimust, et ta lahendada. jah, ma olen täiesti nõus et on vaja parandada tööturu toimimist Euroopas, on vaja parandada riiklikke turgusid ja samuti ka vaadata Euroopa ülest mõõdet tööturgudel. trialoogi esimeses voorus me vaatasime seda, meil on vaja Euroopa tööturgu parandada see tähendab seda, et me peame vaatama üle eeskirjad, kontrollima seda, et eeskirjadest peatakse kinni, lähetatud töötajate küsimuse puhul ka selle, seda teemat ma ei maininud alguses väga, aga meil on vaja rakendada lähetatud töötajate direktiiv ja riigid peavad saama vajaliku kontrolli läbi viia, ei ole aktsepteeritav, et et see, mida komisjon äh, aeg-ajalt teeb, et ta äh, ei lase riikidel seda direktiivi äh, rakendada ja ei lase riikidel kontrolli läbi viia, sest kui te ei kontrolli, siis äh, Äh, on kõigil vabad käed ja, ja rikkumisi on väga palju, me peame kõike kontrollima, vastasel juhul äh, näeme pidevalt selliseid skandaalseid äh, juhtumeid. liikuvuse küsimus. meie eesistumise ajal ei tegele meie just eriliselt liikuvuse küsimusega, see on pidevalt lihtsalt olnud kogu aeg õhus äh, lähetatud töötajate direktiivi puhul, deklareerimata tööplatvormi puhul. ma arvan, et Euroopa peab tegutsema ja võitlema sotsiaalse dumpingu vastu, sest kui me võitleme sotsiaalse dumpingu vastu, saame me tugevdada liikuvuse teemat. kui me tõhusalt sotsiaalse dumpingu vastu ei võitle, siis see liikuvuse teema satub ohtu ja ühel, nii ühelt poolt kui ka teiselt poolt, nii et ma tahaksin, et need asjad oleksid omavahel seotud. see, mis siin öeldi proua McIntyre'i poolt, jah, noorte tööhõive on äärmiselt oluline küsimus ja ma olen täiesti nõus teiega selles osas mis te ütlesite digitaalmajanduse kohta, olen nõus ka sellega, mis te ütlesite oskuste mittekattuvuse või puuduste kohta, me peame Euroopa kontekstis ka hea e, ettevõtlusvaimu osas midagi ära tegema, nii et noored inimesed ettevõtlusega tegelema hakkaksid, mitte et nad oleksid e, e, FIE-d, vaid tõelised ettevõtjad meil on praegu väga palju häid programme välja arendatud Euroopa Investeerimispanga poolt just eriti, selleks, et anda noortele võimalust ettevõtet alustada ja seda peab edasi arendama. kui ma räägin noorte tagatisest, et see on väga tore, aga me peame sellest kaugemale minema, see tähendab, et me peame töökohtade loomist tuge, julgustama. ja see tähendab ka seda, et luuakse uusi ettevõtjaid, ettevõtteid mida teevad äh, enamasti ka noored inimesed, kes loovad niimoodi ka endale töökoha, parem õigusloome. siinkohal oleksin ma natuke ettevaatlikum, ma leian, et ei saa nii olla, et parem õigusloome tähendab seda, et me tühistame äh, eeskirjad sotsiaalses või tööhõive valdkonnas või mujal, aga kui neid määrusi ei äh, kohandata tegeliku maailma tingimustele, siis me peame neid, kui nad ei sobitu enam, siis me peame neid kohandama, peame tegema paremat õigusloomet. aga kui meil on, tahame, et meil oleks funktsioneeriv siseturg, siis on vaja reguleerimist, sest kui meil seda ei ole, mis meil siis on, meil on ebaõiglane konkurents, sotsiaalne dumping on kohutav sotsiaalses valdkonnas, aga see on kohutav ka seepärast, et see kutsub üles ebaõiglasele konkurentsile, sest kui mul on ettevõte, mis peab kinni eeskirjadest ja sotsiaalstandarditest ja teine ettevõte seda ei tee, siis äh, ongi tegemist ebaõiglase konkurentsiga kahe ettevõtte vahel ja me peame tagama seda, et siseturg toimiks antud seisukohast. mis puudutab mõjuhinnanguid, siis jah, äh, poliitikas on alati vaja teha mõjuhinnanguid, aga mida ma ütlesin siin täna hommikul äh, põhiseaduskomisjonis, äh, ei saa see asendada poliitilisi otsuseid. mõjuhinnanguid jah, tuleb läbi viia, komisjon teeb seda ja seda peab tegema ka kogu õigusandliku, seadusandliku protsessi äh, ajal, aga see ei saa asendada teie otsuseid, kas siis Euroopa Parlamendi või nõukogu omasid, nii et see on poliitiline vastutus, millest tuleb kinni pidada. rohelised töökohad ma olen täiesti nõus sellega, me peame sellega edasi minema, meil on siin suured väljakutsed, kliimamuutus näiteks. see on väljakutse ja võimalus. kui me sellele väljakutsele õigesti reageerime, siis me saame muuta selle tõeliseks võimaluseks. mõistagi lähimuse küsimused jah, kollased eh, ja punased kaardid eh, ettepaneku puhul, mis olid seotud Mario Monti raportiga. lähimus peab olema kohaldatud ka sotsiaalvaldkonnas, sest sotsiaalsed eh, pädevused on riiklikud pädevused, aga me peame tagama, seda, et kui teised poliitikad on kuidagi sotsiaalvaldkonnaga seotud, siis ei saa öelda, et meil on eelarve, eelarvepoliitika, millest kõik peavad kinni pidama, aga sellel on mõju sotsiaalpoliitikale, aga sotsiaalpoliitika jääb teie pädevusse. aga tegelikult kaudselt ikkagi sekkuda sotsiaalsfääri, sest liikmesriigid peavad sotsiaalvaldkonna õigusakte muutma teiste poliitiliste piirangute tõttu nii et me peame leidma õige tasakaalu. mõistagi saab see olema väga keeruline veenda kõiki, et meil on vaja rohkem sotsiaalset ja paremat sotsiaalset mõõdet. meil on vaja reforme ka oma sotsiaalkaitsesüsteemides, aga mina ei ole nende seas, kes arvavad, et Euroopa sotsiaalmudel on aegunud, ma ei ole selles üldse veendunud. ma kuulen siin neid arvusid, nelikümmend protsenti sotsiaalkulutustes, kolmkümmend protsenti elanikkonnast ja nii edasi ja nii edasi, ma isegi ei mäleta neid arvusid. ei, see saab olla Euroopale tugevaks küljeks, meie sotsiaalmudel on meie tugevus, mitte nõrkus. see on tugevus, sest praegusel hetkel on meil vaja äh, sidusaid ühiskondasid ja sidusat liitu, selles suunas tuleb liikuda. meil ei saa olla ühiskonnad, mis valguvad kuidagi laiali, vaid mis on kokku lõimunud ja sotsiaalne mudel on siinkohal ülioluline. edasi. ma olen nõus, jah, töökohtade loomiseks on vaja nõudlust ja kui ma ütlesin, et vaatame makromajanduslikku poliitikat, siis siin oli kõik üsna selge, sotsiaalsed mõõdikud ja me võtame kasutusele sotsiaalsed mõõdikud. ma tahaksin tänada Laslo Andorit, praegu on nad natukene silmapiirilt kadunud, aga me peame need uuesti tegevuskavasse liitma, sotsiaalsed mõõduk-, mõõdikud on väga olulised, aga need ei ole piisavad, mida me nendega teeme? sotsiaalsed mõõdikud on statistiline andmebaas, me peame seda ära kasutama selleks, et tugevdama oma poliitikaid, kui me seda ei tee, siis ei ole see eriti kasulik. tulemustabel, samad, samad vastused sellele. ma ei tahtnud Kreekast rääkida, aga ühesõnaga, tööpuudus on vastuvõetamatu, majanduskasv peab olema meie eesmärgiks, sest me ei tule kriisist välja kui Kreeka ja teised riigid, mis on mõjutada saanud, ei kasva. investeeringud on olulised ja majanduskasvu toetamine on oluline, meil on seda vaja. mitte teistsuguseid lähenemisi, mis ei tasu ennast üldse ära, aitäh. aitäh, härra minister. Läheme nüüd teise vooru juurde, üks inime-, üksteist inimest on soovinud sõna saada Nad on kõik kõnelejate nimekirjas. see tähendab seda, et igaüks saab kaks minutit sõna ja selleks, et me tõesti ka ajast kinni saaksime pidada, paneme nüüd kõnelejate nimekirja lukku, selleks, et meil oleks siis võimalik anda ka ministrile võimalus vastata. Elizabeth Moret-Chantier, Claude Rouvin, Agnes Jongerius, kolleeg Fantulis, George Bach, Alessandros, Arne Keerike. Maria Joao Rodriguez, Ulla Tornes, Georgi Berinski ja Maria Arena. Need on need, kes andsid märku, soovivad sõna saada ja kõik saavad sõna kaheks minutiks ja siis katkestan. Elizabeth Morin-Chartier. aitäh, härra esimees, härra minister aitäh, et te tulite tutvustama meile Euroopa sotsiaalset mõõdet, millele keskendutakse Luksemburgi eesistumise ajal. kolm punkti, mille juurde ma tahaksin tagasi tulla, mida teie ei käsitlenud. esiteks, noorte töö kakskümmend viis kuni kolmkümmend aastat, teiseks töö ja koolituse vaheline seos, kolmandaks ühtekuuluvusfondid ja sotsiaalne Euroopa ja eh, neljandaks töötajate õigused noored, kes on kakskümmend viis kuni kolmekümne vanused, tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et te rääkisite noortest äh, töötutest viisteist kuni kakskümmend viis aastased, aga meil on täpselt sama palju no töötuid äh, kahekümne viie kuni kolmekümne aastases vahemikus, kui meil on viisteist kuni kakskümmend viis, nii et meil on äh, vaja keskenduda nendele noortele, kes on kvalifitseeritud äh, kes on äh, ülikooli lõpetanud, samamoodi nagu nendele, kes tulevad äh, keskkoolipingist. tahaksin rõhutada ühte punkti. me peame koolitust äh, muutma, meie lähenemist sellele. me ei peaks keskenduma mitte ainult ametitele, vaid pädevustele, sellepärast et pädevused ei kujune välja mitte ainult koolituse ajal, mis te sellega kavatsete ette võtta ja samuti töökohtade kaitsmise puhul Te teate, et äh, väga paljud töökohad järgneva viie aasta jooksul kaovad või need tuleb ümber kujundada. kuidas me seda tööturu püramiidi küsimust lahendame, ühtekuuluvusfondid. kas meil on ka sotsiaalfondeid, mille me rahastame, sest kui meil seda ei ole, siis me oleme kõik koos ilmaasjata siin komisjonis võidelnud äh, ning sotsiaalfondide ja ühtekuuluvusfondiga toimuv on praegu väga kahetsusväärne, sest tegemist on äh, perioodiga. Te peate aitama meil ühtekuuluvusfonde kaitsta ja lõpetuseks. Teie Luksemburgi eesistumine toimub just äh, enne uue direktiivi töötajate tervisekaitse elektromagnetilise töö puhul ja selle direktiiviga seonduv, mis te sellega ette kavatsete võtta? härra minister, ma ootan teie eesistumisest väga paljut, teie olete ju meie naaber eh, Luksemburg ja Belgia ja me oleme omavahel tihedalt seotud olnud meil on äh, kaksteist eesistumist olnud teil, kui ma ei eksi. aga teie saate nüüd selle rolli, kuidas äh, lii-, Euroopa Liidu äh, projekti päästa ja kuidas sotsiaalne mõõde siia sisse panna. Te rääkisite investeerimiskavast ja töökohtadest, tööhõivest, mida te kavatsete teha selleks, et meil oleks Euroopa tööstuspoliitika jalule aidatud? Te rääkisite Luksemburgi kontserne ja kuidas te sellega kavatsete, et, kuidas te seda kavatsete lahendada? Erasmus programm on äärmiselt oivaline programm, kas ei oleks mitte võimalik luua selline kutsealane Erasmus programm, mis annaks meile Euroopa ülese mõõtme, mida meil on vaja kvalifikatsioone silmas pidades, töökohad ja, ja tervishoid äh, töötervishoid, äh, seda te juba rääkisite, siin on vaja paremaid õigusakte, aga me peame võtma kõige aluseks töötajate äh, kaitse ja lõpetuseks, mis puudutab sotsiaalset dialoogi, ähm, kolm A-d äh, ainu-, ei ole see, millest piisab täielikult ning sotsiaalne dialoog on praegu väga kehvas seisus, seda tuleb elavdada. see ei tähenda mitte ainult seda, et äh, me räägime ametlikult äh, dialoogi vormis, vaid meil on vaja konkreetseid kokkuleppeid, mida saaks pärast ka rakendada, aitäh. aitäh, Agnes Jongerius. Thank you uh,, president, thank you. aitäh, president, aitäh, härra minister. mul tuleb tunnistada, et äh, teie sissejuhatus mulle täitsa meeldis ja sain kinnitust ka pärast esimest aastat Euroopa Parlamendis. ma tõesti mõtlen, et kuidas komisjon kavatseb sotsiaalmõõtme puhul kolme A reitinguga tõesti tõelisuseks muuta. mul on hea meel teie eesistumise üle, ma olen rahul teie plaanidega, aga mul on mõned küsimused ma saan aru, et praegusel hetkel te ei taha liikuvuspaketi kohta, töö ja liikumispaketi kohta liiga palju öelda. aga siiski on tähtis, et äh, kui me töötame välja tööjõu liikuvuse paketti, pööraksime tähelepanu ka inimväärikale tööle ja tööjõu liikumise paketi poliitilistele aspektidele. ma, mul on kombeks öelda, et töötajate liikuvus on ka töötajate õigus, samal ajal töötajate ärakasutamine aga mitte. nii et äh, meil on ees rasked ajad, kui me tahame äh, Äh, väärkasutuse vastu võidelda, aga samal ajal tagada seda, et et töötajatel oleks siiski võimalik leida väärikas töö ja eluolu kuskil mujal. sellepärast tahaksin teada, mida te kavatsete ära teha kahes valdkonnas, mida ei aruta mitte meie komisjon, vaid trans-, transpordikomisjon, see puudutab äh, sotsiaalset dumpingut maanteetranspordis ja halbu töötingimusi lennunduses. sest äh, volinik tahab äh, seal mingit programmi välja töötada, ma tõesti tahaksin teada, et äh, ka jällegi sotsiaalselt poolt ka sekkutaks. kolleeg Funtulis. aitäh, aitäh, härra esimees, tere tulemast, härra minister, meie komisjoni. Te tõstatasite väga huvitavaid küsimusi. me üritame leida lahendusi kõige suurematele probleemidele, töötus, noorte töötus, kõrge kvalifikatsiooniga töökohad, töökohad puuetega inimestele. kas te tõesti arvate, et Euroopa on kriisist välja tulemas, nagu te, härra minister, ütlesite, kas tõesti on võimalik meil tagada demokraatial ja solidaarsusel põhinev Euroopa? minu riik on olnud äh, selles kriisis pikalt nüüd juba, panganduskriisis äh, ja on maksnud väga kõrget hinda, kuigi ainult osaliselt vastutab selle eest. meil on memorandum peale pandud ja see muutis olukorda veelgi hullemaks äh, viga, vead, mida on teinud Troika ja teised institutsioonid, nende vigadega jätkatakse. meid on veelgi rohkem nurka surutud, veelgi rohkem majanduslangusesse surutud. mitte keegi pole arvestanud tagajärgedega, kuidas see mõjutab inimeste tervist, töökohti samamoodi kõik, mida me oleme saavutanud töötajate õiguste osas selle uue lepinguga, kõik äh, trambitakse uuesti jalge alla. üha rohkem on noortel probleeme töökoha leidmisega, üha rohkem noori lastakse lahti. kus on solidaarne Euroopa, inimesed on huvitatud ainult eurost ja pankadest ja neid ei huvita tegelikult üldse see, et inimesed trambitakse jalge alla meie tõesti võitleme nende vigade vastu ja toetame kõiki püüdlusi, mida tehakse selleks, et kõikide Euroopa kodanike heaolu oleks tagatud. aitäh ja järgmisena Georges Bach, palun aitäh, härra esimees! lugupeetud härra minister, kallid, kallis kolleeg Nikola, esiteks Luksemburgi eesistumise eesmärgid on suured, suur tänu selle eest ja palju õnne, suur tänu ka teie sõnavõtu eest, meie arvates on väga tähtis, et me nende küsimuste kohta ka väga selged äh, sõnumid välja saadaksime ja vastuseid leiaksime. mul on kaks sõnumit. koos kuue kolleegiga kirjutasite kirja Marianne Tysonile, olen sellega tutvunud, see puudutab töötajate lähetamise direktiivi ja ma toetan seda. mitte ainult neid probleeme, mis te välja tõite, vaid ka neid lahendusi, mida te välja pakkusite. ja kuna olen ka transpordikomisjoni liige, tahaksin tegelikult Äh, kolleeg Jongeeriuse küsimusele veel lisada, seda tema mainis nimelt lennutransporti, mina tuleksin kohe ka maanteetranspordi juurde. kas need liikuvad töötajad, lähetatud äh, töötajad, kas nemad kuuluvad maanteetranspordis töötajate lähetamise direktiivi alla või mitte? ja teiseks komisjoni ettepanek äh, selle kohta, et ettevõtete nõukogudes peab olema ka naisi, eriti just börsi äh, ettevõtete puhul peab olema naiste ja meeste osakaal äh, tasakaalus, kaks tuhat kaksteist äh, komisjon tegi selle ettepaneku, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ütles parlament oma seisukoha selgelt välja, nõukogus on aga seisukohad erinevad mõned äh, liikmes soovivad seda Euroopa tasandil reguleerida, teised siseriiklikul tasandil. mis te arvate, kas Luksemburgil õnnestub nõukogus kokkuleppele jõuda? või kui mitte kokkuleppele, siis vähemalt kas on teil võimalik selle küsimusega edasi minna? aitäh, Alessander, palun. Merci, monsieur le president. Alors, monsieur le ministre aitäh, äh, ütleb proua Sander. ma tahaksin tänada Luksemburgi eesistuja jõupingutusi. täna hommikul ähm, oli mul hea meel äh, kuulata peaministri sõnavõttu mina tahaksin siin tööhõivekomisjonis ütelda, et te olete esitanud väga head küsimused oma sõnavõtus. olete te välja toonud seda, kuidas sotsiaalset mõõdet lõimida meie majanduspoliitikasse ja üldisemalt, kuidas võidelda tööpuuduse vastu. siin oli kaks punkti, millele te viitasite, andsite meile erinevaid vastuseid aga kaks äh, küsimust äh, minu arvates ei saanud siin piisavalt käsitlust ja seetõttu on mul küsimused. esimene puudutab ettevõtete äh, loomist. Te vastasite kolleegi küsimusele küll, aga minul on küsimus, kuidas on võimalik ettevõtlusvaimu toetada selleks, et noored hakkaksid ettevõtteid looma, sest mulle tundub, et meil on ettevõtjate loo, ettevõtete loojatel võimalus endale ise töökohta luua, aga ka teistele, selleks, et erinevaid Euroopa piirkondi kaasata, on olemas erinevaid meetmeid, aga nad on üsna marginaalsed ja vähetuntud. teine punkt, mis mulle, mis mind huvitab ja mis võib-olla ka teid huvitab, kuna te olete pärit Luksemburgist, see on kõik, mis äh, puudutab piiriülest äh, tööd. kuidas oleks võimalik äh, jõudu juurde anda mõningates valdkondades, teistes, mõningates piirkondades on väga suured ebakõlad, osades on suur tööpuudus, teistes on tööjõupuudus, kuidas oleks võimalik natukene toetada seda, valdkonda ei leida tasakaalu ja võtta ära erinevad tõkked, aitäh. Anne Keerike. Arne Keerike, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. lugupeetud minister Schmidt, mul on väga hea meel selle sotsiaalse mõõtme üle kaod sotsiaalses valdkonnas on Euroopa jaoks suureks ohuks, ütlesite teie ja ma arvan, et see suur oht tegelikult on meie laste pea kohal juba päris pikka aega olnud mina nõuan teilt sotsiaalset tasakaalu, võrdset kohtlemist töökohal, rahvusvaheliselt on teil võimalik äh, tõesti signaale anda, kui te seda tõesti soovite. mina võitlen Euroopa perekonnastrateegias, mida toetaks Euroopa Komisjon Jean-Claude Juncker äh, presidendina, te rääkisite ka tõesti pea peale pööramisest, ma arvan, et teil on tõesti võimalik täiesti uusi algatusi teha, praegusel hetkel sõime ja lasteaiakohad ja ka lastekodukohad on need Äh, kohad, kus pakutakse teenust ja äh, kasvatajad saavad seal palka, aga vanematele ei pakuta mitte midagi. ma tõesti teen ettepaneku, et me viiksime sisse ka kasvatusraha, see oleks nagu äh, vanemapalk, üheksakümmend protsenti sellest rahast jääks piirkondadesse, seda kulutatakse seal ja tehtakse investeeringuid just seal, kus praegusel hetkel äärmuslus, eriti just noorte äh, Äh, hulgas äh, õitseb. vanemapalk tooks endaga kaasa ka rohkem kindlust perekondades, te rääkisite ka sotsiaalsest tööriistakastist, see oleks tõesti väga hea. see oleks ka lahenduseks noorte tööpuuduse vastases võitluses, meil oleks võimalik tagada lastele äh, Äh, tagatis ja kindlus, äh, mitte ebakindlus ja nad suudaksid siis ka tööjõuturul väga enesekindlalt esineda. Te rääkisite ka Hispaaniast. Hispaania on siin tõesti eeskujuks, mitte ainult äh, Hispaania, mitte ainult majandus ei peaks siin midagi ette võtma, vaid meil tuleb tõesti hoolitseda selle eest, et toodaks selliseid töökohti, mis oleksid ka pereeluga ühendatavad ja rahvusvaheliselt leian ma ka, et meil on vaja pereettevõtteid toetada ja ma arvan, et ka selles valdkonnas peaksime me palju rohkem ära tegema ning toetama rohkem pereettevõtteid, sellepärast et pered on jätkusuutliku majanduse vundamendiks, aitäh! aitäh, Maria Joao Rodriguez, palun järgmisena. aitäh, härra minister soovin teile südamest äh, tere tulemast. Äh, mind ei üllata sugugi, et te olete endale võtnud konkreetseid kohustusi Euroopa Liidu ees ja te tahate ka sotsiaalset mõõdet edendada Euroopas. ja ma täheldan taaskord, et te soovite väljakutsetega rindu pista, sellepärast et niimoodi meil on võimalik äh, ka tulemustele jõuda. Teil on väga lubavad äh, programmid paika pandud. ma kasutan oma kahte minutit äh, selleks, et osutada mõningatele väljakutsetele, kutsetele, mis on võib-olla kõige raskemad, vastuolulisemad, sest äh, siin ei ole mitte majanduslikke, vaid ka sotsiaalseid lõhesid ja erimeelsusi, mis on väga ohtlikud Euroopa sotsiaalmudelile, sest nad võivad seda sotsiaalset mudelit ohustada. minu küsimus on järgnev, tahaksin teada, millised on teie seisukohad, kuidas te soovite lähenemist protsessi edendada, mitte ainult majanduslikku, vaid ka sotsiaalselt, sotsiaalset? majandusjuhtimine ja Euroopa poolaasta, kas meil on võimalik äh, Euroopa poolaastat tasakaalustada ja teiseks, kas meil on võimalik ära kasutada debatti, mis hakkab toimuma, mis toimub äh, viie presidendi raporti puhul Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus, kas meil saaks olla tasakaalustatum euroala me mõistsime väga hästi, et äh, volinik Thyssenil on kavatsus omas suunas liikuda, aitäh. nii, Ulla Tornes, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. aitäh Luksemburgile eesistujariigina selle eest, et meil on väga suurte eesmärkidega programm välja töötatud, mida siin täna ka esitleti seal on tõesti väga palju häid ja tugevaid punkte. kuid mulle valmistab muret see, et räägitakse sotsiaalsest mõõtmest ja samal ajal te eh, tõesti siin eh, olete jõudnud väga delikaatsele piirile selles osas, et mis on liikmesriikide pädevuses ja mis Euroopa Liidu pädevuses. kuna on ainult kaks minutit, siis üritan seda nüüd väga lihtsalt ja selgelt öelda et taanlasena olen täiesti nõus sellega, et liidukantsler Merkel ütles, et Euroopa Liit ei tohiks areneda välja sotsiaalseks liiduks, lihtsalt et seda selgelt välja öelda. ja mul on küsimus ka teie prioriteetide programmi kohta. Teie oma programmis toonitate, et Luksemburg eesistujariigina toetab komisjoni jõupingutusi sotsiaalse dialoogi uuesti käima lükkamisel see on väga hea, seda on väga vaja, aga samal ajal komisjon, nagu me kõik väga hästi teame ja nagu me ka siin komisjonis mitmeid kordi oleme kuulnud, Euroopa Komisjon on väga selgelt välja öelnud, et ta ka keskendub miinimumpalga sisseviimisele. miinimumpalgaga minu arvates oleks täiesti selgelt vastuolus sotsiaalse dialoogi põhimõtetega teatud liikmesriikides nendes liikmesriikides, kus meil on ette nähtud kollektiivsed läbirääkimised äh, palgatingimuste üle. nii et härra minister, kuidas teie äh, suhtute sellesse äh, nii-öelda kauplemisse ja kuidas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et miinimumpalkade süsteem ei oleks selline, mis piirab liikmesriikides toimuvat äh, kollektiivsete läbirääkimiste süsteemi. aitäh! aitäh ja Georgi Pirinski, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. Äh, tere päevast, härra minister. Äh, lühikeselt see, mida Maria Joao juba küsis, iga-aastase majanduskasvu prognoosi ja riikidepõhise soovituste kohta, kas te olete mõelnud ka sotsiaalsete tegurite kaasamisele poliitika kriteeriumite väljatöötamisel nii iga-aastase majanduskasvu prognoosi tegemisel kui ka riikidepõhiste soovituste tegemisel. Teil on täiesti õigus, meil peab olema mingi lähtekoht, võrdluskoht. kas te tõesti võitlete selle eest, et äh, iga-aastase majanduskasvu Äh, mudeli ja äh, riikidepõhiste soovituste mudeli vorm vaadatakse üle. teiseks, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. komisjon peab tegema vahearuande eesmärkide täitmise kohta ja te teate, et üks järeldusi on see, et me oleme tegelikult eesmärkidest kaugemale liikunud ja jällegi seesama, mida Maria Joao küsis, et kuidas te nüüd uuesti äh, pöörate meie kurssi niimoodi, et me saaksime uuesti ühtekuuluvuse poole liikuda, et äh, me hakkaksime uuesti täitma neid eesmärke, mis on äh, paika pandud ka lepingutes, et meil on vaja tagada äh, sotsiaalset heaolu. kolmandaks, sotsiaalne dumping äh, tegemist on väga ohtliku tendentsiga, mis võib väga palju probleeme endaga kaasa tuua ja ma tõesti kutsun teid üles äh, võitlema selle vastu nii reegleid välja töötades kui ka selle probleemi juurtega tegeledes ja teil on jällegi vaja leida mingi tee selleks, et Euroopa oleks rohkem ühtehoidev. ja viimasena Maria Reena, palun. aitäh, härra minister, aitäh, Nikola, et sa siia tulid ja kindlasti teie eesistumist mõõdetakse tehtud tegude alusel ja ma tahaksin käsitleda kahte teemat, naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus ja sotsiaalne dumping. mis puudutab äh, me, meie eesmärk kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis me peame seitsekümmend protsenti saavutama naiste tööhõivest, me oleme sellest praegu veel kaugel ja seetõttu ma tahaksin, et see teema oleks, saaks meie prioriteetse lähenemise õigusloomelisest seisukohast, emaduspuhkuse Timmer, direktiiv, härra Timmermans ütles, et ta äh, võtab selle kaasa Refiti programmi, et ta hakkab nõukogus arutama see emaduspuhkuse küsimust, isaduspuhkus, ning eh, era- ja tööelu ühildamine, naiste ja meeste rollid ning eh, vanemapuhkus ja siis edasi parimad tavad, eh, töö ja puhke, töö ja pereelu ühildamine ja millised on meie poliitikad, et kõike seda toetada, näiteks investeerimisvõimekus, investeerimaks sotsiaalsesse mõõtesse ja samuti ka eh, lastehoiu küsimused. ja teine teema, sotsiaalne dumping, te ütlesite, et peab paremini panema, panna toimima lähetatud töötajate direktiiv, mina tahaksin olla ambitsioonikam, see lähetatud töötajate direktiiv, mis peaks toetama töötajate õigusi, on eh, direktiiv, mis on äh, jäänud praegu kau-, kaugele töötajate õigustest, meie peame aga selle esikohale tõstma, äh, meie toetame liikuvust, aga mitte töötajate ärakasutamist, meil on vaja mehhanisme, mida on vaja kasutada meie so-, ühiskonnas ja nendes riikides, kus kasutatakse lähetatud äh, töötajaid, erasektori ettevõtjad äh, kasutavad praegu ära lähetatud töötajate saatmist, aitäh. aitäh kõikidele sõnavõtjatele, härra minister, nüüd saate uuesti sõna. tõesti, kuue kuuga on teil vaja kõige sellega hakkama saada, mida teilt nõuti. jah isegi eesistujariik ei saa imesid teha ei poole aasta jooksul, tegelikult ei ole isegi mitte kuus kuud meil aega. aga tähtis on tõesti poliitilisi sõnumeid anda. see on väga tähtis, et me jälle tõstatame terve rida küsimusi ja paneme nad tegevuskavasse tõesti pikka aega sotsiaalsed küsimused olid nurka surutud, kõrvale jäetud ja nüüd on tõesti tähtis see, et me nendelt tolmu pealt pühiksime ja uuesti nendega tegelema hakkaksime. tahaksin kiiresti vastata noorte, noori puudutavatele küsimustele, mõistagi me ei saa kõrvale jätta noored ka vanuses kakskümmend viis kuni kolmkümmend ja me peaksime analüüsima seda, kuidas noortegarantiid laiendada, sellepärast noored, kes õpivad, mõistagi, kui nad tulevad tööturule, siis neil on vaja tuge. me peame minema kaugemale kui kahekümne viiestased noored, me ei saa tõmmata siin lihtsalt no joont, et kui sa oled kahekümne viie aastaseks saanud, siis pead ise hakkama saama, ei. me peame ka nendele noortele ülikooli lõpetajatele, kes on rasketes majanduslikes eh, tingimustes, eh, aitama leida neil tööd mis puudutab äh, tööd ja koolitust, tööturgu ja koolitust, siis äh, me peaksime äh, mitte rõhuma diplomile kui sellisele, vaid võimekusele, pädevustele, oskustele. meil on teatud riikides koolisüsteemid, ma kõiki süsteeme tõesti ei tunne, mõningaid tunnen rohkem kui teisi sest tööminister peab äh, mätsima kinni haridusministri tehtud äh, vead. nii et jah, pädevused, oskused, oskused, see on ülioluline, on vaja oskustega tööd teha ja kui me arutame struktuurireformidest, keegi minu, mult küsis selle kohta, millised need struktuurireformid on, näete, siin see ongi, on vaja haridussüsteeme muuta sest mitte kõigil, aga ma tunnen oma riigi koolisüsteemi ja võib-olla teisi ka, mis on praegu jäänud majandusraskustele jalgu ja sest äh, majanduses on toimunud väga suured muutused. Euroopa ei mm, kirjuta midagi ette, vaid saab aidata, me oleme riigid, kes teevad üheskoos tööd, kui ma ütlesin, et me peame lõunariikidega koostööd tegema, siis seda ma silmas pidasingi nii et äh, see on äärmiselt oluline, teil oli õigus, kui te ütlesite, et äh, töökohad madala kvalifikatsiooniga hakkavad varsti suures osas kaduma. nii et me peame tagama seda, et noored saaksid kõigepealt äh, ligipääsu haridusele ja see on väga suur probleem. ma lugesin seda, et OECD ütles, et äh, ebaõiglus või ebavõrdsus on äh, äh, meie suur vaenlane, konkurentsivaenlane, sellepärast et ebavõrdsus loob sellise lumepalli, tööpuudus, ebavõrdsus ja selle kaudu liigub kõik edasi ja, ja see ebaõiglus või ebavõrdsus justkui nagu kleebitakse neile külge ja see jääb neid äh, saatma. sotsiaalfondil on väga suur roll kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, seda peab väga targalt juhtima, seda peab kasutama ja sotsiaalfondi tegevusi tuleb äh, eesmärgistada ja me ei tohiks ka siin liigselt äh, seda kõike politiseerida mis puudutab elektromagnetiliste väljade küsimust ja neid töötajaid, siis ma pean seda kontrollima. mulle tundub, et äh, see direktiiv võeti ju vastu, võeti jah. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta esimesest juulist hakatakse seda rakendama, nii et jah, mina olen sellest vastutav, et seda rakendada oma riigis, aga paraku äh, see on Euroopa Kohus ja komisjon, kes kontrollivad seda, kas kõik liikmesriigid äh, seda samamoodi teevad, seda üle võtavad ja rakendama hakkavad ja ma olen nõus, et direktiive tuleb rakendada viivitamatult, tööstuspoliitika. mina ei ole tööstusminister, aga ma olen täiesti nõus, et siin on otsene seos olemas ja minu majandusminister rõhutab tööstuspoliitikat väga palju, eriti ka terasetööstust, minu jaoks terasetööstus, meil on veel selline terasetööstus, mis on konkurentsivõimeline Euroopas meil ei ole selliseid äh, sektoreid, mis on äh, kuidagi täielikult äh, välja surnud või hukule määratud. tehnoloogiad on need, mis on aegunud ja kui niimoodi toimub, kui see toimub, siis tootlikkus lahen-, langeb. meil on, peab olema terasetööstus Euroopas, mis oleks konkurentsivõimeline ja tehnoloogiline ja peaksime paremini, tõhusamalt toimima. liikuvus Ki siin räägiti Erasmusest, töö kutseala Erasmus programmist. meil on olemas ettepanek, mis tuli välja Jacques Delors'i sihtasutuselt, me võtame selle ettepaneku üle me arutame seda homme kolleegidega mitteametlikul nõukogul Luksemburgis, seal ma teen ettepaneku ka komisjonile, sellepärast et eesistuja ei saa algatusi teha, aga lihtsalt ta saab ideid õhku paisata ma leian, et see on väga hea etapp, eh, ettepanek, mida toetada, sest jah, tõepoolest eh, koolitus, eh, siin kaheastmeline süsteem mulle tundub olevat kõige parem ja mis puudutab Jack Delori sihtasutuse ettepanekut, siis see annab meile hea võimaluse liikuvust edendada ja kuidas öelda, võtta arvesse ka sotsiaalset mõõdet, sest see ei lõhu sildasid vaid annab võimaluse noortele, kes lähevad teise riiki midagi õppima, annab neile julgustuse selleks, et tagasi tulla pärast. me ei tahaks lihtsalt tõmmata Hispaaniast ja Kreekast noori ära ja ütelda, et noh, minge siis Põhjariikidesse Äh, töötama, kuidas me siis Kreeka majandust üles ehitame, millega me seda teeme, nii et seega on minu arvates väga oluline anda noortele haridus, uued töötamisvõimalused ja neid ka koolitada vastavalt ja sellele tuleb mõelda. sotsiaalne dialoog, jah, see ei ole lihtne, sest äh, siin on vaja vähemalt kahte, et tangot tantsida aga me oleme äh, väga kiindunud sotsiaalsesse dialoogi, me üritame need suured kolmepoolsed äh, dialoogid äh, üle struktureerida ja ma unistan endiselt ja võin kujutleda ette, et meie sotsiaalpartnerid äh, tahavad kiiresti võtta vastu algatusi noorte tööhõive osas, ütleme, et me investeerime noortesse, pakume neile praktika kohta kõikjal Euroopas, sest kui räägitakse sellest programmist, mille pakkus välja äh, Delori sihtotsutus toimub ainult siis, kui sotsiaalturu osapooled, tööturu osapooled on meie partnerid, muidu mitte. mis puudutab sotsiaalset dumpingut, jah, tõepoolest on mitmeid sektoreid, mis on väga haavatavad. ehitussektor, võib vaadata, kas direktiivis olevad meetmed on rakendatud mina ei ole nii pessimistlik, ma leian, et kõik seisneb rakendamises, samuti ka tasakaalus mittediskrimineerimine töötajate puhul äh, Bulgaaria töötaja, miks teda diskrimineeritakse, kuigi ta teeb sama tööd, miks see nii on, kas me ei peaks olema Euroopa Liidus diskrimineerimise vastu, me ei saa diskrimineerida kedagi, kes töötab Prantsusmaal või ehkki ta on Bulgaariast pärit, tal peab olema täpselt samasugune eh, tööohutuse tingimused ja sama palk lennundus, transport ja nii edasi, minu transpordiminister töötab äh, minuga käsikäes äh, selle teemaga käsitlemiseks ja ta on osalenud ka parlamendi äh, korraldatud ähm, üritusel oskused. sotsiaalmõõde on ennekõike siseriiklik mõõde, aga nagu keegi ütles, äh, meil on ka aluslepingates kirjas, et meie oleme liit, mis toe-, toetub äh, Äh, sotsiaalsele turumajandusele, nii et kõigepealt on sõna sotsiaalne olemas seal. see on midagi väga olulist, äh, sotsiaalsus äh, ja sotsiaalne ja turg liiguvad käsikäes, ega siis turg ei lähe ühes suunas ja sotsiaalne mõõde kuidagi kusagil ei, ei liigu tal seal sabas järele. ma tahaksin teile ütelda, et kui teil on väikesed äh, ettevõtted ja võetakse vastu majanduslikke otsuseid Euroopa Liidu tasandil, siis kindlasti tuleb arvesse võtta ka sotsiaalsed mõõded. keegi küsis, mida teha sotsiaalsete mõõdikutega. mõistagi ei ole nad selleks, et lihtsalt pead vangutada ja öelda, kui halvasti kõik läheb. ei, see on selleks, et välja pakkuda soovitusi ja me tahame Euroopa poole aastasse lõimida täiesti sisse sotsiaalse mõõta, mõõtme äh, ka soovituste miinimumpalk ma ei ole teiega täielikult mitte nõus. miinimumpalk äh, võib mõningates riikides probleeme tekitada, aga võib-olla need probleemid on ka juba lahenenud, aga mulle tundub, kui ühes riigis miinimumpalk on läbi räägitud tööturu osapoolte vahel ja me oleme ka saanud teada, et komisjon töötab sellise lähenemisega, kui selles riigis on miinimumpalk läbi räägitud tööturu osapoolte vahel, laske neil siis seda läbi rääkida, kui see katab ära kogu majandussektori, kui keegi ei jää välja äh, sellest äh, turvavõrgust, miks siis peaks Euroopa Liit äh, midagi dikteerima ette nendele riikidele, et kui suur see miinimumpalk peaks olema? et kui miinimumpalk katab kuuskümmend kuni seitsekümmend protsenti tööturust, siis võib-olla peaks kuidagi õiguslooja sekkuma, aga teie puhul laskem tööturu osapooltel, andkem neile vabadus ise see küsimus lahendada. strateegia kakskümmend kakskümmend, mõistagi tuleb see üle vaadata sest me ei saa ju elada sellises äh, illusioonis, et me oleme eesmärkideni jõudnud, me oleme täielikult läbi kukkunud, äh, me ei ole jõudnud eesmärkidele, et kõigepealt tuleb eesmärgid üle vaadata ja teiseks äh, meil on vaja anda vahendid selleks, et paremini eesmärkidele jõuda ja teil on täielikult õigus, et meil on uut ühtekuuluvuspoliitikat vaja Teie ja Maria mainisite ühte rahutuks tegevat asja, see on erisus, Euroopa Liidu heterogeensus, mis on muutumas aina põhjalikumaks. meie peame Euroopa Liidus kõike jagama, see on ju majanduspoliitika üks alustalasid on vaja järele aidata neid, kes maha jäävad, ühed, kes liiguvad kiiremini, teised, kes jäävad maha. investeeringud mängivad siin olulist rolli. ja sellel tasandil Ühtekuuluvusfondi kaudu saab Euroopa Liit äh, tegutseda, see oli suurepärane mõte luua siseturg, aga teati väga hästi, kes äh, on need võitjad, need on suuremad turud, äh, kes võitma hakkavad ja nii on ka juhtunud, nii et meil on vaja äh, solidaarsusmehhanisme ühtekuuluvusfondide või, või muude vahendite kaudu ja lõpetuseks naised. jah, eesistuja rõhutab väga suuresti võrdõiguslikkuse küsimust ning homme te näete mitmeametlikul kohtumisel arutame siis seda, mida saab teha selleks, et äh, seda küsimust lahendada see on otseselt seotud ühiskonnaga, ei saa olla nõus sellega, et naised on tööturult välja jäetud, et nad töötavad äh, halvemates tingimustes kui mehed ja palgalõhe on üks oluline küsimus. Euroopa on siinkohal olnud alati esirinnas, sellepärast et äh, Rooma statuudis oli meil olemas äh, juba lõige, mis seda teemat käsitles. me peame Äh, olema üleilmsema lähenemise toetajad. ma tahaksin programmidesse sisse panna sotsiaalsed investeeringud. sotsiaalsed investeeringud, see on küll väga tore, aga seda öeldakse, et öeldakse, et seda kasutatakse siis, kui midagi üle jääb. ei, see peab olema meie konkurentsivõime alustalaks, ühteskuuluvus ja sotsiaalsed investeeringud peavad olema meie tegevuskavas sees. mis puudutab lähetatud töötajaid, siis siin ma juba väljendasin ennast üsna selgelt. komisjon peab oma panuse andma, siinkohal mina ei saa kuidagi asendada komisjoni, nad on liikuvuspaketi välja pakkunud ja vaatame, kuidas siis see dumpingu probleem ja teised nähtused lahendust saavad, mis on välja pakutud. piiriülene töö, jah meie oleme selline majandus, mis sõltub täiesti piiriülesest tööst ja see on väga suurepärane nii meile, piiririikidele ja teistele, aga ma tean, et on veel olemas äh, sotsiaalkindlustusealaseid probleeme. on olemas tõkkeid ja raskusi, mis ilmnevad siis, kui keegi jääb haigeks äh, või ta elab teises riigis suurema osa oma elust ning äh, siin on Euroopal suur roll mängida, et seda probleemi lahendada täielikult, kõigepealt, et jäädaks alles liikuvus ja et ka töötajate palgad oleksid kaitstud, aitäh. ja sellega ma olen vist enam-vähem ka vastanud. perepoliitika, jah, siin tuleb vaadata ka seda, mis meil eelarves paigas on, aga perepoliitika jääb siiski siseriiklikuks pädevuseks äh, ja iga riik võtab vastu sellised poliitikad, mis neile meeldivad. minister, suur-suur tänu, härra minister, selle väga pingsa arutelu eest, teie arvamused tulid väga selgelt välja ja arutelu kolleegidega näitas, et me avastasime teie kavatsustes väga palju äh, uut, kui te sellega tõesti ka sõnumeid saadate ja sellega edasi tegelete, siis me toetame teid, sest me tõesti jälgime teid väga täpselt teie eesistumise ajal ja see kohe kindlasti ei ole viimane kord, kui me siin kohtume. juba homme kohtume, ütleb härra minister. ja homme nagunii, ütleb härra esimees. ma arvan, et selle kuuekuulise perioodi keskel kasutame ka võimalust selles komisjonis veel kord teiega aru pidada selle kohta, et äh, kuhu poole on hakatud liikuma selleks, et ka meie oleksime kaasatud sellesse protsessi, kui teie algatusi ellu viiakse suur,. suur-suur tänu siia tulemast ja meie arutame juba homme edasi. täna hoidsin ennast tagasi, võib juhtuda, et homme see enam nii pole. aitäh! So, Kollegen, Kollegen, äh, wie... Kallid kolleegid, nagu öeldud, täna ennelõunal juba ütlesin, et me vahetame ka esimehed välja. Äh, proua Ulskog võtab üle, sest ma lähen Luksemburgi EBSCO kohtumisele, ma ei kavatse siit salaja selg ees välja hiilida. ma tänan kõiki kolleege ja ka administratsiooni esindajad, sekretäriaadi töötajaid ning ka tõlke ja soovin kõigile ilusat suvepuhkust. me kohtume jälle sügisel ja ilusat puhkust! Okay. Uh, we'll proceed with the point Läheme edasi päevakorrapunktiga number kolmteist, milleks on oskuste poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks. tegemist on küsimusega, mida me arutasime ka Luksemburgi ministriga. tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja pro raporti projekti läbivaatamisega ja ma annan kõigepealt sõna raportöörile Marek Pluurale, palun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 nagu esimees ütles, me oleme alustanud neid arutelusid, rääkisime just äsja ka Luksemburgi eesistujaga sellest, mul on selle üle väga hea meel ja ma loodan, et Luksemburgi eesistumine toob ka mingeid äh, suuremat sorti tulemusi. kõrge töötuse määr on majandusliku ja sotsiaalse tuleviku jaoks Euroopas suureks ohuks mina usun, et äh, korralikult välja töötatud eesmärgipärane poliitika annab meile ka selged meetmed äh, kvalifikatsiooni parandamiseks ja tuleviku äh, parandamiseks ja mina oma raportis toon välja terve rea tegureid, mis minu arvates on väga tähtsad selleks, et poliitika oleks tõhus. poliitika, mis puudutab noorte kutseoskuste parandamist koostöö, kaasatus ja partnerlus on ülitähtsad. tuleb teha tihedamat koostööd äh, haridussektori ja ettevõtete vahel. noored inimesed ise tuleb kaasata täpselt samamoodi nagu erinevad huvirühmad, mis esindavad noori inimesi ja üritavad parandada noorte olukorda tööturul ettevõtlus ja VKE-d on äh, põhiliseks mootoriks töökohtade loomisel. noortele inimestele oma ettevõtte loomise võimaluse andmine ja ettevõtlusvaimu toetamine hariduses on ülitähtis. ettevõtluse toetus on suur ülesanne avaliku sektori ja meedia jaoks. kui seda tehakse hästi, siis noored saavad võtta oma karjääri iseenda kätesse ja veel üheks suureks äh, probleemiks on ka kutseoskuste parandamine ja töölevõtmisvõimaluste parandamine noorte puhul. ma leian, et siiamaani ei ole piisavalt kasutatud ära kutse ja üldhariduse ühendamise võimalusi, kõrge kvalifikatsiooniga töökogemusi ja ka karjäärinõustamist, mis on suunatud siis iga in-, üksikisiku vajadustele. ma loodan, et meil õnnestub välja töötada kasulik äh, kutseoskuste raamistik. ma ütlesin, et meil tuleb kutseoskusi parandada noorte puhul, aga me ei tohi teisi ühiskonnarühmi kõrvale jätta. see ei puuduta mitte ainult noori, vaid tähtis on see, et äh, avalik avaliku ja erasektori karjäärinõustamiskeskused, äh, tööturuametid saaksid võimalikult palju vahendeid ja ka teadmisi selleks, et äh, äh, nutikalt ja intelligentselt aidata töövõtjaid karjääri planeerimisel paindumatud ettevõtete äh, palkamisstrateegiad äh, halvavad tööturgu. teiseks tuleb tagada ka võrdsed võimalused. tahan seda eraldi välja tuua. Äh, haavatavate rühmade kaasamine, vaesuses elavad, vaesuses elavad perekonnad, sisserändajad, noored, puuetega noored peavad saama samamoodi juurdepääsu karjäärinõustamisele ja tööturule. see on üleüldiselt ühiskonna huvides. ja veel üks punkt, noored inimesed, kes eh, tulevad tööturule praegu, on nõndanimetatud eh, Y-generatsioon see põlvkond on üles kasvanud äh, tehnoloogilise revolutsiooni keskel. Nende väärtused, oskused on absoluutselt teistsugused kui varasema põlvkonna omad. ja see on üks põhjustest, miks Y-põlvkonna potentsiaalist ei ole siiamaani piisavalt aru saadud või seda pole piisavalt ära kasutatud ja just sellepärast peaksime me investeerima programmidesse, mis töövõtjate jaoks ja ka töövahendusametite jaoks teeks lihtsamalt oskuste määratlemise ja paikapaneku. ma oleksin väga tänulik kolleegidele, kui nad teeksid ettepanekuid, sest ma tahaksin, et see raport kaasaks äh, ka teiste saadikute kogemused, et me rikastaksime seda raportit, kasutades ka teiste kolleegide kogemusi, eriti kuna me soovime välja töötada laiapõhjalist strateegiat ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksas september, aitäh! Thank you, Mr eh, Plura eh, and eh, I go directly to aitäh, härra Plura ja järgmiseks variraportöörid ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Kumpula-Natri, palun. Thank you, I will speak in finnish, so I think there are not many who can listen to me with aitäh. pange endale palun kõrvaklapid pähe, räägin soome keeles kõigepealt sooviksin äh, tänada selle eest, et äh, muudatusettepanekute tähtaeg on lükatud edasi septembrikuusse, sest äh, sellega me saime natukene lisaaega, sellepärast et meil on puhkuseaeg juba täies hoos ja mm, me sooviksime ka variraportööridega veel kohtuda ja vaadata, kuidas me jõuaksime ühisele seisukohale. minu meelest see põhimotivatsioon on ära toodud ähm, seletuskirjas. selle raporti äh, tekstis on äh, see natukene kummaliselt selgitatud ja sõnastatud. et mulle on jäänud äh, mulje, et siin justkui pannakse vastutus ähm, puudulike oskuste eest noortele, aga samas ähm, me peame arvestama sellega, et meil on viis miljonit töötut noort ja samas on kaks miljonit äh, vaba töökohta. ja samas siin põhjenduse alguses öeldakse, et ähm, ei ole piisavalt ähm, oskustöölisi, nii et äh, ma arvan, et see natukene nihutab seda pilti me just rääkisime ka härra Schmidtiga samal teemal ja sellisel juhul saaksid siis noored ka natukene optimistlik tööd otsida. ja asi ei ole, ja nüüd, kui väidetakse, et ei ole piisavalt kvalifikatsioone, siis siis sellisel juhul jäetakse välja siit ähm, töötud äh, akadeemikud nii-öelda, sellepärast et on ka väga palju oskustöölisi, väga hea kvalifikatsiooniga inimesi, kellel ei ole tööd. ja oluline on see, et me üldharidust Euroopas äh, edendaksime, et äh, me võimaldaksime inimestel erinevaid karjääre valida, erinevate karjääride vahel valida, et kui noori välja õpetada, silmas pidades ainult ühte ettevõtet, siis see ei ole ka positiivne, ma olen seda kogenud oma koduriigis, sellepärast et näiteks Nokial, kus, mille jaoks koolitati välja tuhandeid inimesi, siis ta lasi korraga jällegi sadu töötajaid lahti, nii et neil oli äärmiselt keeruline tööturul jälle oma kohta leida. nii et tuleb ka mõista, mis on siin kõige olulisem, koolitus on loomulikult oluline, aga teisalt on oluline ka laiapõhjaline üldharidus. praktika äh, puudumine, siinkohal on ka noorteorganisatsioonid äh, häid, heade mõtetega välja tulnud ja samuti tuleks muuta personaliosakondade töötajate nii-öelda mõttelaadi, seda, kuidas nad töötajaid värbavad, et noortele tuleks tagada võrdne juurdepääs tööturule. ja mõndadel noorterühmadel ei ole piisavalt võimalusi tööturule jõudmiseks, sellepärast et nad tulevad ebasoodsamast olukorrast. ja nüüd, mis puudutab ettevõtlust minu meelest on see hea võimalus, hea võimalus, et endale ise töökoht luua. ja loomulikult me peaksime arutama ka seda, millist eesmärki siin soovitakse saavutada raportis. ma ei ole päris kindel, kas nelja kuni viie aastas ei peaks juba hakkama harima ettevõtluse osas aga kui me räägime kogu haridussüsteemist, siis ei ole võib-olla päris eh, hea, kui juba nii varases eh, eas hakata ettevõtlusest eh, rääkima hakata, või ma ei tea, kas me peaksime päris koolieelsesse mm, faasi siin minema, et loomulikult lasteaedades võib, ma ei tea, mängida poodi ja muud sarnast. et sellest ei ole midagi halba, aga see on ainult üheks võimaluseks oluline on see, et kogu haridustee lõikes valmistatakse noori ette tööeluks. siin räägitakse küll koostööst, aga ei räägita midagi sotsiaalpartneritest ja me peaksime siin ikkagi rääkima kõikehõlmavast äh, koostööst, eriti kui tegu on äh, noorte töötusega või kui tegu on ka noortegarantiiga, siis siinkohal on äärmiselt oluline, et tuleks kaasata kogu ühiskond sellesse arutellu ja Soomes on väga häid näiteid selle kohta, kuidas erinevad partnerid, ka sotsiaalpartnerid noorte töötuse vähendamise nimel töötavad, aitäh. Thank you, I will give. aitäh ja nüüd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 üritan nüüd rääkida prantsuse keeles. <laughs> Yeah, I, yeah, yeah, I'm sure. Ok, um, donc je, je vais continuer en français ou je vais reprendre en français. alustan siis kõik algusest peale prantsuse keeles, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Florat äh, selle äh, raporti eest, sest tegemist on väga olulise teemaga ja samuti ma tahaksin äh, teid tänada selle eest, kuidas te olete seda teemat käsitlenud, kuidas te olete ette valmistanud raportit, paar väikest märkust mis ma tahaksin teha. kõigepealt, äh, mis puudutab Y-põlvkonna mõiste kasutamist, ma ei ole kindel, kas selline termin äh, on äh, täpselt määratletud, kas me räägime kaheksakümnendate või üheksakümnendate põlvkonnast, võib-olla peaks seda üle vaatama veel, kas me jääme ikkagi kasutama seda Y-põlvkonna mõistet. ja teiseks tahaksin võib-olla rõhutada ühte aspekti. ma arvan, et me peaksime käsitlema ka seda teemat, et kuidas toetada karjäärinõustamist sellepärast koolides, aga samas ka koolist väljaspool on pädevaid inimesi, kes saab noori aidata karjääriks ettevalmistamisel ning minu arvates, kuna mina tegelen hariduspoliitikaga Slovakkias, saan ütelda, et on vaja rõhutada seda, kui oluline on õpetajate roll, õppejõudude roll, nad peavad olema pädevad peaksime keskenduma võib-olla ka sellele, et rõhutame paremat äh, tulevaste õpetajate äh, ettevalmistamist. tahaksin rõhutada ka veel järgmist asja. tahaksin soovitada seda, et äh, õpilased peaksid oma õpingute ajal saama võimaluse vahetada eriala sest kui nad on näiteks teinud alguses halva valiku, noh, siis nad peaks kogu eluks äh, jääma sellega märgistatuna ning äh, meil peaks olema võimalik see, et noortel õpingute äh, ajal ka ülikoolis vahetada eriala, sellepärast Slovakkias võeti vastu hiljuti üks seadus, mille alusel selline asi on keelatud, nii et kui üliõpilane ära valinud oma eriala ei saada seda enam pärast äh, muuta. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada ühte asja veel. paar muudatust võib-olla, mis on välja pakutud, need puuetega noored, ka siinkohal äh, oleks meil vaja üle vaadata nende võimekus ja mitte Äh, puudused, nii et vaadata pigem, milleks nad on võimelised, nad on ju võimelised väga paljudeks asjadeks, me ei saaks tegeleda ainult nende puuetega või, või võimete puudega. paar märkust minu poolt, aga suurepärane, tubli töö, äh, raportöör, ja loodetavasti meil tuleb ka väga hea debatt. Uh, thank you. Uh aitäh ja Alde nimel palun härra Kalver Šampun, aitäh. ka mina liitun nende õnnitlussõnadega härra Plura aadressil. minu meelest see tekst on tasakaalustatud. siin viidatakse kõige olulisematele punktidele. ja minu meelest siin midagi üleliigset ei ole. minu meelest see tekst on hea aga sooviksin näha veel mõnda asja, näiteks praktilised näited, võib-olla seda poolt saaks natukene põhjalikumalt käsitleda. ja siinkohal sooviksin kohe anda teada, et ma esitan ka muudatusettepanekud, aga need ei ole pigem siselis-, sisulised laadi, vaid pigem ettepanekud, nagu selgitavad ettepanekud. kui me räägime noorte töötusest siis me räägime ka noortest. praktilises plaanis on siin minu meelest kolm rühma, kelle puhul meil on probleeme pädevustega. õpilased, need on tulevased töötajad ja siinkohal tuleks vältida seda, et neist saaksid tulevased töötud siis ähm, töötavad noored. mõned neist on töötud, mõndadel on töökoht. iga rühmaga tuleks aga just eriliselt tegeleda mõningates liikmesriikides või äh, Euroopa Liidu piirkondades ja tööstuspiirkondades, äh, põhjariikides on meil see, ei seega teine nähtus, tegu on siis noortega, kes liiga vara haridustee katkestasid või koolist välja langesid, kellel ja kes said siis ähm, lühiajaliselt äh, raha teenida, aga äh, kriisi käigus selgus, et äh, neil ei olnud piisavat ähm, haridust ega ka kutseoskusi selleks, et leida ähm, kriisijärgselt töökoht niisiis, tegelikult on siin neli rühma, kellele me peaksime keskenduma ja nende, iga rühma jaoks peaks siis ka konkreetse poliitika välja töötama, näiteks mis puudutab õpilasi ja tudengeid, see on selline täiesti klassikaline juhtum, seda on juba ka äh, tihti mainitud, et siin peaks olema tehtud ka ratsionaalne uuring selle kohta, millist tööd, millist tööd on vaja, milliseid töökohti on vaja ja sellisel juhul tuleb luua sild hariduse ja, ja vastavate kvalifikatsioonide omandamise vahel selleks, et sisenemist tööturule lihtsustada. siin tuleb õppida kogemustest. probleemiks on see, et siin tuleb olla nõudlikum ja tõhusam avalikus sektoris just selles osas, et ka äh, ettevõtted äh, oleksid kaasatud, äh, sest see puudutab ka siis neid avalik, neid ähm, ettevõtteid, kes saavad näiteks ka toetusi ja sellisel juhul tuleks vältida sellist olukorda, kus ettevõtted saavad ähm, madalapalgalist tööjõudu, kellest nad siis mõne aja pärast loobuvad. ja nüüd teiseks, ähm, need äh, noored, kes töötavad, nemad peavad ka jät-, äh, jätkama elukestva õppe raames, aga samas on meil ka neid, kes on töötud, nende, neil oskustest ei piisa ja siin me peaksime looma sellise süsteemi, mis puudulikku haridust ja väljaõpet tasakaalustab. see on siis nii-öelda ähm, koolitus töökohal, on job training ja võib-olla saab ähm, raportöör kaaluda ka seda, et ähm, väga äh, hirmus on see, mis juhtub nendega, kes kuuluvad sellesse rühma ja seega teine, sellepärast et ähm, siin on tegu tõrjututega, siin on tegu noortega, kes on tõesti meeleheitel, kellel ei ole enam mingisuguseid ressursse ega vahendeid ja kes on tõesti ühiskonna äärele tõrjutud, nad nad äh, isegi ei tea, millise koolituse, millise väljaõppe nad saada võiksid. nii et äh, Euroopa Liidus tuleks ka vastav fond luua nendele isikutele, sellepärast et äh, nad, nad tuleks sellest tõrjutuse ol-, olukorrast välja tuua, nad peaksid ka põhihariduse saada, isegi kui nad on kaks, kahekümne, kahekümne ühe aastased, siis sellegipoolest neil ei ole seda põhiharidust nende haridustee on olnud puudulik, nii et eelkõige peaksid nad selle kätte saama. ja lõpetuseks, siis meil on ka see probleem, kellel on küll haridus olemas, aga äh, kes töökoht, töökohta ei ole, näiteks postiljonid kohale esitavad oma kandidatuuri isegi juristid. nii et liikuvuse tugevdamine, Erasmus programm ja me ei tohi unustada ka keeleoskus, keeleõpe on väga oluline, sellepärast et äh, tööturg peab olema eelkõige Euroopa tööturg. kas kuue esindaja on ka siin, palun, sõna on teil. aitäh, äh, esinaine, mul ei ole küll minu nime siin ees. ma sooviksin tänada raportööri tehtud äh, töö eest ja ma arvan, et siin on vägagi olulisi positiivseid elemente selles tekstis näiteks ähm, partnerlus ähm, haridus ja ähm, tööturuasutuste vahel, samuti tihedam koostöö noorteorganisatsioonidega ning keskendumine ka kõrgetasemeliste praktikakohtadele, koolitusele, töökohal. ja äh, see raport äh, siiski rõhutab liiga üle seda ettevõtluse poolt, äh, nii et ettevõtlus saab küll oma rolli mängida, aga me oleme sellises olukorras, kus miljonid noored Euroopas on töötud ja reaalsus on see, et pigem tuleks stimuleerida majandust ja oskuste tõhustamist ja samuti mõningaid positiivseid kogemusi on näiteks Taanist märtsikuust näiteks seal rõhutati tugevat ähm, sotsiaalkindlustussüsteemi, samuti vastavaid koolitusi ja ka kutseõpet. Ähm. ja me peaksime ka analüüsima ähm, algatuste mõju ähm, oskusõppele, vaatame, kus seda saaks parandada, näiteks Iirimaa meil on selline olukord, kus äh, valitsus äh, praegu nõuab äh, praktikantidelt, et nad ähm, nelisada eurot ettemaksu peaksid tegema selleks, et nad saaksid koolitusel osaleda, aga see on juba sama kõrge kui miinimumpalk ja samas nad siis langevad välja sellest koolituse raamistikust ja ja meil on noorte töötuse tase kakskümmend üks protsenti, nii et kui me vaatame noorte algatust, siis me peaksime ka vaatama, milliseid osi tuleks ähm, parandada, näiteks et äh, Iirimaa valitsus oleks ähm, võinud kasutada ka noortegarantiifonde selleks, et äh, just see noorte praktikakohtade kulusid äh, katta, mis on üks koma kuus miljonit, aga nad ei ole seda seni veel teinud noorte algatus ähm, peaks ähm, tagama selle, et noortel oleks juurdepääs praktikale ja et nad ei peaks selle eest maksma. nii et äh, ma ootan huviga koostööd raportööriga ja kindlasti esitan ka omapoolseid muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh, Jean Lambert Roheliste nimel, palun! aitäh! ka mina sooviksin tänada raportööri selle äh, raporti eest, siin on väga palju ära mainitud, mis on väga kasulik näiteks äh, siin äh, tunnustatakse ähm, ka diskrimineerimise mõju, et äh, kui siin räägitakse oma koduriikide olukorrast. kui te olete noort ja mingist etnilise ähm, vähemuse ähm, rühmast Londonis, siis näiteks teie võimalus saada töökoht on kaheksateist protsenti väiksem kui teise päritoluga äh, noortel. nii et äh, tööhõive võimalused äh, noortele, kellel on puu, puue, on ka oluline teema ja me peaksime tooma ära ka, millised oleksid võimalikud lahendused, mitte ainult tähelepanu pöörama nendele probleemidele, et me peaksime ära tooma ka mingisuguse lahendusettepanekud Äh, mis puudutab siis oskuste arendamist ja ja ühte asja on siin pidevalt alahinnatud ja seda juba mainis ka Luksemburgi minister, see puudutab siis nimetatud äh, pehmeid oskusi, soft skills. et ähm, me pidevalt keskendume teistele dokumentidele, aga me peame ka vaatama, milliseid äh, oskusi praegu vaja on tööturul ja siin juba raportöör on viidanud ka Y põlvkonnale ja ma mõtlen veel selle märgistamise üle järele, aga me peaksime ka ähm, vaatama, millised vajadused tööturul on, et tehakse koostööd ja nii edasi, nii et neid vajadusi tihti äh, alahinnatakse ja problemaatiline on ka see, et neid äh, oskusi, vajadusi äh, tehakse nagu valesti ja ma olen nõus ka sellega, mida siin öeldi e, oskuste kohta, kui me vaatame roheliste e, töökohtade e, raportit, mida me arutasime eelmisel nädalal, siis me arutasime seal selliseid üldisemaid oskusi ja, ja sektoriaalseid oskusi, konkreetsemaid oskusi. ja see puudutab ka erinevaid tööturuasutusi ja agentuure ja ka oma külastuskäikudel, kus me oleme kohtunud ka inimestega, kes äh, noortele töökohti äh, tagavad, siis siis ka nemad on öelnud, et tihtipeale noortel on sellised oskused, äh, mille järele tööturul nõudlust ei ole ja äh, siin piirat-, siin tuleks ka äh, tähelepanust kohalikele piirkondlikele äh, omavalitsustele, samuti koostöö partneritega, sotsiaalpartneritel on siin ka kindlasti oma osa ja, ja ma toetan seda, et siin on rõhutatud ka kogemuste saavutamist, kogumist, sest paljud meist on kohtunud noortega, kellel on küll oskused, nad lähevad tööintervjuule, aga neil ei ole seda kogemust äh, mis eh, siis eh, tagaks selle töökoha, nii et eh, ma arvan, et me võiksime seda, see lõige siin on väga hea ja me võiksime seda natukene veel tugevamalt välja tuua ja me võiksime tunnustada ka seda investeerimist varastesse aastast, aastatesse, sellepärast et see, mida tööandjad otsivad äh, ei ole mitte see, mida, millesse saaks panustada kuueteist, kaheksateist ähm, aasta vanuses, et see puudutab sotsiaal, sotsiaaloskusi, keeleoskusi ja nii edasi, et me peaksime vaatama, kuidas me saaksime seda lastesse investeerimist siin paremini välja tuua. ja edasi, kui me räägime ettevõtlusest, äh, siis koolitus sellealane koolitus peaks käsitlema kindlasti ka tööõigust, töötajate õigust, et, et ettevõtjad ka saaksid aru, mida see üldse tähendab. aitäh. aitäh. FTT Laura Egia. aitäh, ka mina ühinen teistega, kes õnnetlesid äh, raportööri hea töö eest. mõistagi on äh, meil väga hea meel temaga koostööd teha. aga ma luban endale mõningad märkused, mis minu arvates on üliolulised. kui me räägime oskustest ja sellest, äh, milline on koolituse ja hariduse roll loomaks äh, aida-, aitamaks noori, kes teavad, mida suures nad teha ja kes juba omavad plaane tuleviku jaoks mina arvan, et kui me anname võimaluse kvaliteetsele haridusele ligipääsmiseks, mis on noortele tasuta juba lapsest peale, saame me kusagile ka jõuda, see on äh, ülioluline nõue, sest niimoodi on võimalik neil vajalikud oskused omandada selleks, et täiskasvanuna konkreetseks muuta oma soovid. ma viitan siin oma riigis olevale olukorrale haridusmudel on see, mida praegu meil maha lammutatakse. me tahaksime rääkida sellisest mudelist, äh, kus pannakse õpetaja kõige keskmesse, et õpetaja läheks keskmest ära ja õpilane oleks seal keskmes, aga paraku need riiklikud poliitikad lõhuvad praeguse haridussüsteemi täielikult ja tallavad jalge alla mitte ainult nende õigused, kes õpetavad, vaid ka need, nende omad, kes seda õpet saavad, nii et äh, me peaksime vaatama, kuidas haridussüsteemide, mudelite kaudu noortele haridust tõeliselt ka anda. ja teine aspekt, äh, me oleme nõus, et Euroopa fonde tuleks tõhusamalt ära kasutada, aju, aitamaks noori meil on vaja noori teadvustada ja anda neile oskuseid ja pädevusi, et nad oskavad ka, oskaksid ka fondidest raha küsida, menetlused ei ole alati lihtsad ja noored ei saa rahastamisele ligi. aga jälgigem tähelepanelikult, mida, mis toimub, kontrolligem, jagagem informatsiooni ja andkem noortele võimalusi. kõikides minu riigi piirkondades eh, on selline kontor, mis peaks informatsiooni noortele andma nendele noortele, kes tahavad äh, rahastust saada, selleks, et äh, oma võimalusi ära kasutada, aga väga sageli ei ole siin ka vastavat koolitatud äh, personali, kes seda informatsiooni annaks. ja neid mõjusid me näeme ka juba tulemustes. me peaksime halduskoormust vähendama ja krediidile ligipääsu lihtsustama, lihtsustama noortel võib olla head, häid mõtteid, aga kui nad saavad neid häid mõtteid konkreetseks äh, muuta ja kui palju siis neid krediidiasutusi on, kes ta noorele raha annab? Äh, neid on väga palju, aga noortel ei ole endal rahastus, äh, neil ei ole endal võimalik lihtsalt sellele rahastamisele ligi pääseda siis ka ühisrahastamine, crowdfunding võiks ka olemas olla võrgustik, mis toetaks noorte häid ideid. ja mina tahaksin, et me noorte kategooriad kuidagi lahku lööksime või mitmekesistaksime, niimoodi oleks võimalik sihipärasemalt lahendusi välja pakkuda ka minule tundub, et Y-põlvkonna mõiste äh, ei ole kõige parem, mulle see väga ei meeldi. meie Euroopa õigusloojate roll peaks olema selline, et me hoolitseme noorte eest, pakume neile võimalusi ja peame andma neile nendele kuuluva äh, õigused ja võimalused oma unistusi täita ja üritagem olla konkreetsemad võtkem see termin ära ja pakuge, pakugem siis lahendusi selle asemel, aitäh. The... aitäh variraportööridele. nüüd äh, viis kolleegi on soovinud sõna soovida. nii et äh, tehke lühidalt, sellepärast et meil on üks päevakorrapunkt veel ja meil peab selle jaoks ka aega jääma härra Mälde, kas te olete variraportöör, ei? aitäh, te olete mind jälle ära unustanud. mis puudutab äh, sellist äh, läbikukkunud majandussüsteemi, siis te näete, et kõige nõrgemad on need esimesed ohvrid ja noored samuti, kes ei saa tööturule siseneda ja see on praeguse Euroopa olukord aga samas on äärmiselt oluline, et Luksemburgi äh, haridusminister ei suuda piire panna ei saa, suuda siis tuvastada, kes need noored on. vahepeal olid noored viisteist kuni kakskümmend viis, nüüd on nad kuni kolmekümneaastased ja varsti on nad siis kolmekümne viie aastased või kuni neljakümnesed, sellepärast ja siis ütlevad et ettevõtted, et nad on juba liiga vanad ja liiga hilja ja nad peavad mujale minema, nii et süsteem varsti kukub täiesti kokku. Marek äh, Plura on seda teemat väga äh, hästi käsitlenud, see on talle südamelahe, lähedane, mõned punktid on huvitavad, teised natukene vähem. mis puudutab äh, partneritevahelist koostööd, ma toon Prantsuse näite. kutseõppe kulud on kolmkümmend viis miljardit äh, eurot äh, ähm, Prantsusmaal aastas, aga mida rohkem raha sellele antakse, sellise elukastvale õppele, seda rohkem meil on äh, töötuid. nii et rohkem meil on partnereid ja, ja mida rohkem me kaasame kohalikku tasandit, seda kaugemale me jõuame. VKE-d ja ettevõtlus, need punktid on minu arust väga huvitavad, sest äh, meil on, meil peavad olema, ettevõtjad on need, kes loovad töökohti, see on äh, ülioluline, me oleme selle natuke kahe silma vahele jätnud ja see on aspekt, mis meid väga huvitab. ja me peaksime seda edasi arendama, praktikakoht siin võiks äh, äh, siduda seda väljaõppeperioodiga, noored, osad noored tulevad ettevõttesse ja teised siis Äh, väljuvad, me peame nende vahel mingi seose looma ja niimoodi on võimalik ka vanadel äh, rohkem äh, silmapiirile jääda. tahaksin meelde tuletada tööministri sõnu, kes ütles, et tööministrina on tema roll kohalikku olukorda parandada ja siin on väga suuri võimalusi kõikidel parandada olukorda ma tahaksin äh, tsiteerida härra Rekari, ministrit, kes ütles, et ei ole võimalik lahendada kõigu, kogu maailma hädasid. tahaksin teile seda meelde tuletada, teil peavad olema äh, prioriteedid, tuletan teile seda meelde ja lõpetuseks, Y-põlvkond nagu äh, siin enne, eelkõneleja ütles, ma ei tea, mida see täpselt tähendab, sellega tuleks natuke veel töötada ja seda peaks natuke süvi, süvitsi vaatama, nii et äh, me üritame härra Plura teiega äh, teha, teha väga head koostööd, aitäh. aitäh, härra Martin. ja nüüd üheminutilised sõnavõtud. proua Mulan-Šatši. president. aitäh, proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin tänada Marek Plurat, kes on väga hea raporti koostanud ta on seda teemat väga hästi käsitlenud, see tähendab äh, et oskused tööpuudusega võitlemiseks ehk siis need oskuste rõhutamine on siin väga oluline ja see vastab meie esimese kolleegi küsimusele. tahaksin natukene omalt poolt lisada, esiteks oskused vajavad muutust selles osas, kuidas väljaõpet antakse, me peame teadma, kuidas seda teha, seda tuleb teha oskuste arendamise kaudu ja seetõttu haridus- ja koolitussüsteemid eh, peavad keskmeks võtma oskused ja nende arendamine. teiseks, suured eh, kutsealad peavad samuti muutuma referentspunktideks oskuseid silmas pidades ja seda siiamaani ei ole veel tehtud. ja kolmandaks, piirkondlikul tasandil peab meil olema strateegiline plaan, eh, kuidas koolitada neid sektoreid, eh, mis on kõige tööjõumahukamad. mulle tundub, et need on need kolm tingimust, mille abil oleks võimalik eh, oskusi edendada niimoodi, et noored saavad kogemusi, noored ei eh, lähe tööturule, sest neilt nõutakse kogemusi, aga kui oskusi toetada, siis on meil ehm, võimalus, kuidas sellele nõudmisele vastata. ja Jean Lamberts, kes rääkis ametlikust ja mitteametlikust eh, oskustest, see oli väga hea, sest kõiki oskusi ei saa ju koolis, vaid saab ka sealt väljaspool ja teiseks äh, proua Tsisenska, kes rääkis ka äh, sektoritevahelisest liikuvusest ning äh, meil peab olema tõeline liikuvus, kutsealane liikuvus ja geograafiline liikuvus, seda, et oskusi edendada. meil on tänapäeval väga suur probleem tööpuudusega ja sellel on väga tugev seos liikuvuse nõrkade punktidega ja tööpuudusega. ja kõik see, mis me saame teha oskuste arendamiseks ja liikuvuse suurendamiseks, oleks, on ka need kõige paremad moodused, kuidas tööpuudusega võidelda, aitäh. aitäh, Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. aitäh. tegelikult mul palju öelda ei olegi, ma sooviksin õnnitleda härra Pluurat sellepärast et ta on tõesti väga mm, hästi lähenenud sellele keerulisele probleemile, ta paistab, et on äh, suutnud kõikide aspektidega arvestada, kuidas noori paremini ette valmistada tööturu jaoks ja äh, kuidas võidelda noorte tööpuuduse vastu. ja ma küll esitan mõningad muudatusettepanekud, need ei ole küll sisulist laadi, aga ma sooviksin äh, lihtsalt mõningaid olulisemaid elemente äh, veel rõhutada, näiteks mis puudutab noorte garantiid ja ka teisi olemasolevaid äh, vahendeid ja loomulikult ka digitaalvaldkonna teadmiste rõhutamine on oluline. ja paarikümne sekundi jooksul sooviksin rääkida veel oskustest äh, praktikas ja äh, teoorias. noorte edu jaoks on oluline see, et nad saaksid praktilisi kogemusi ettevõtete juures, aga ka avaliku sektori ähm, asutuste juures. sellepärast, et mõningaid äh, asju saab õppida ainult nii-öelda koha peal ähm, tehases ja ka avalikus asutuses, avaliku sektori asutuses saab ka mõningaid asju õppida ainult nii-öelda leti taga. ja mis puudutab äh, ettevõtlust, siis äh, probleemiks äh, noortele siin on see, et meil ei ole tegelikult õpetajaid, koolitajaid, kes noortele õpetaksid, kuidas ettevõtet juhtida mina ei tunne Euroopas mitte ühtegi koolitajat, kellel oleks endal kogemusi ettevõtte pidamisega, nii et praktilised kogemused, see on kõige olulisem. aitäh, proua Soiderova. Äh, suur tänu, proua esinaine. mina sooviksin keskenduda selle keskmes, selle raporti keskmes olevale küsimusele, nimelt ähm, oskuste kasutamisega äh, tööpuudusest ülesaamine. oskuste arendamine on sajaprotsendiliselt liikmesriikide ähm, pädevus ja erinevates liikmesriikides kasutatakse hariduspoliitikat selleks, et leida vastuseid ähm, nii haridus ka, kui ka väljaõppes oskuste arendamiseks, selleks et vaadata, millised oskused üldse vajalikud on selleks, et tööpuudust vähendada. meil on ainult viis kuni kuus protsenti töötuid äh, noori, kes on äh, kooli lõpetanud. jaa meil on see oskuste, oskuste, nõudlus oskuste järele ka põhikriteeriumiks selles osas, kuidas ähm, koolitust, ähm, väljaõpet, haridusteed valitakse ja kujundatakse. ma sooviksin tänada raportööri, mina leian, et tema raport on väga heaks aluseks ja me kindlasti ähm, nõustume sellega, aga meil on juba ettevõtlusoskuste osas raport äh, olemas ja see käib käsikäes selle teemaga, sellepärast et ettevõtlusoskused on osa nendest oskustest, mis võimaldavad äh, noortel väljuda töötuse olukorrast. aitäh, kolleeg Bashir, palun. proua esinaine, ma sooviksin tänada härra Plurat tehtud äh, töö eest Ähm, selle teema osas, mis käsitleb oskuste poliitikat noorte töötuse vastu võitlemisel, aga me peaksime rõhutama, et tegu on siiski liikmesriikide pädevusega, mis puudutab selliste poliitikate väljatöötamist, mille eesmärgiks on noorte töötuse vastane võitlus. Need numbrid, äh, mis meie alamkojast tulid, äh, näitavad, et et meie noorte töötute hulk on saja viiekümne tuhande võrra vähenenud viimasel aastal, see oleks olnud võimalik ilma paljude meetmeteta, mida on ka siin raportis mainitud. Plura, härra Plura vägagi õigelt toob välja selle, et VKE-d on võtmetähtsusega töökohtade loomisel ja mina samuti toetaksin halduskoormuse vähendamisele VKE-de rajamisel ja mina olen ise ka ettevõtja ja mul oli see privileeg, et ma sain äh, töökohta pakkuda paljudele noortele ning ma võin tõesti öelda, et ettevõtluse olulisus noorte töötuse vastases võrdluses on äärmiselt oluline. ja äh, liikmesriikidel on jagatud vastutus äh, nii ettevõtjatega kui ka meediaga ettevõtluse edendamisel mis puudutab neid soovitusi, mis on raportis ära toodud, ma arvan, et siinkohal tuleb Euroopas rohkem ära teha selleks, et naise ettevõtlust edendada. Ehm, USA andmed näitavad, et alates kaks tuhat kaheksa aastal, alates on ehm, naisettevõtjate loodud ettevõtted rohkem töökohti loonud eh, kui eh, meesettevõtjad loodud ettevõtted ja ja see on seotud ähm, erineva suhtumisega võrdõiguslikkusesse. ja tuleb julgustada naisi kõiki võimalusi kasutama, sellepärast et nemad on tõesti majanduskasvu mootoriks ja mul on väga hea meel selle üle, et siin rõhutatakse ka noorte ettevõtlusele minu oma koduriigis on üks koma kaheksa praktika kohta, üks, üks koma kaheksa miljonit praktika kohta loodud ja, ja käesoleva parlamendi ametiperioodi jooksul on veel kolm miljonit juurde loodud, nii et see on võimaldanud vähendada noorte töötust, aga see on võimaldanud ka paremini vastata tööturu oskusnõudlustele ja samuti edendab meie majanduskasvu. aitäh, härra Plura, kui soovite, siis saate mõned kõneminutid äh, selle arutelu kokkuvõtmiseks, palun. aitäh! ma sooviksin tänada kõiki, kõiki teie sõnavõttude eest ja tehtud analüüside eest mis puudutab ähm, neid ajalisi piiranguid, äh, siis tõepoolest äh, meil väga palju aega täna enam ei ole, ma väga pikalt ei räägi, aga ma sooviksin rõhutada, et nendest kommentaaridest nähtus, et äh, me saame väga tõhusalt koostööd teha ja väga palju üheskoos saavutada, ma vähemalt loodan seda. Need piirangud Äh, mis on seotud selle äh, tekstiga, sundisid mul piirduma äh, mõningate teemakäsitluste puhul, aga mul on väga hea meel, et meil nii põhjalik arutelu toimus. ja konkreetsemalt nüüd, kus nüüd räägiti ettevõtlusest äh, kui ähm, oskusest, äh, siis ma ei mõelnud siin ähm, mitte terve põlvkonna ähm, eurooplaste ettevalmistamisest äh, ettevõtluseks, vaid, vaid ettevõtlus on ka oskus, mis tagab selle, et et ka ise osatakse oma eesmärke kindlaks määrata, osatakse ka kindlaks määrata, kuidas neid eesmärke saavutada ja nii edasi. ja ma mõtlesin just selliseid oskusi, mis võimaldavad olla tööturul edukad ja need viivad ka parema positsioonini ühiskonnas kui panustatakse ainult ähm, ähm, rohkemate oskusteni, siis, äh, siis saadakse aru ka omaenda rollist äh, tööturul. sellisel juhul näiteks ähm, et on ka teada, millised nõuded on tööandjatel ja see võimaldab ka tööotsingul siis paremini kooskõlastada oma oskusi ja äh, olemasolevaid töökohti. ja kui me räägime noorte ähm, võimaluste ähm, suurendamisest, äh, siis me peame arvestama ka sellega, et ähm, ettevõtjad ja samuti ka avaliku sektori asutuste töötajad, kes, kellel on vabu töökohti, et nemad peaksid astuma dialoogi noortega. ja tähtis on see ja see tuleb välja ka paljudest äh, näidetest, et on olemas küll võimalusi selleks, et noori abitada, aga noortel ei ole isegi juurdepääsu nendele vahenditele, nendele toetusvahenditele. mõningad Euroopa noored ei oma piisavalt kvalifikatsioone, aga tihtipeale on nad küll piisa-, väga palju tööd ähm, ja vaeva näinud äh, kvalifikatsioonide omandamiseks. statistilised andmed äh, näitavad midagi muud. tuhanded noored jäävad ilma tööta, isegi kui neil on erinevaid oskusi, kui nad on omandanud erinevaid oskusi ja tegu ei ole mitte ainult äh, teadmistega, vaid äh, tegu on ka praktiliste oskustega. mõlemat on vaja selleks, et äh, noorte olukorda tööturul parandada ja seda ma sooviksingi rõhutada. noorte olukord Euroopas on väga erinev. Soomes on see erinev kui Hispaanias, on see erinev kui Kesk-Euroopas aga vaatamata nendele erinevustele, et äh, on kõikidel noortel probleeme, see tuleb välja ka noorte ähm, töötuse ähm, uuringutest. ja tähtis on, et need ühised äh, näitajad, et need ähm, tunnistamist leid-, leiaksid ja et äh, sekkutaks selleks, et neid probleeme lahendada sooviksin veel kord äh, tänada selle tänase arutelu eest ja ootan huviga meie ühist koostööd. Eh, aitäh, härra Plura! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksas september. me vaatame muudatusettepanekud läbi kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal oktoobris. kultuurikomisjonis võetakse arvamus vastu viieteistkümnendal oktoobril ja tööhõivekomisjonis kümnendal novembril võtame siis arvamuse vastu ja meenutan teile veel, et täna, viieteistkümnendal juulil on maailma rahvusvaheline noorte kutseoskuste päev. ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde. mitte, et see vähem oleks tähtsam Euroopa Liidu põhiõiguste ameti aruanne Ränk tööjõu ärakasutamine, töötajad, kes liiguvad Euroopa Liitu või selle suunas. siin see raport on minu käes. me otsustasime enne oma komisjonis, et kutsume põhiõiguste ameti esindajad siia, et nad annaksid meile informatsiooni, et me saaksime siis ka üksikasjalikumalt seda raportit arutada. kõigepealt doktor Joanna Kudi saab sõna, kes on põhiõiguste ametist, vabaduste ja õigluse osakonnast ja annangi kohe siis teile sõna. aitäh, proua esimees, kõigepealt suur-suur tänu tööhõivekomisjonile, et Põhiõiguste Ametile andsite võimaluse tulla siia teie ette ja rääkida meie uuringust, mis puudutas ränka tööjõu ärakasutamist. me oleme valmistanud PowerPoint esitluse, mis on teile ka laiali jagatud, mida võite jälgida, äh, aga ma saan aru, et ekraanid on väga väiksed, ma tõesti vabandan, et mõned numbrid on siin väga väikselt kirjas, aga teil on olemas koopia nüüd meie raport, mis puudutas ränka tööjõu ärakasutamist, lähtub sellest, mis me rääkisime koduteenuste pak-, kui me rääkisime koduteenuste pakkujatest ja selles raportis me räägime nii Euroopa Liidu kodanikest, keda kasutatakse ära, kui nad töötavad mõnes liikmesriigis, kui ka mitte Euroopa Liidu kodanikest, nii et me tegelikult katame ära kõik erinevad aspektid loodan, et need slaidid liiguvad edasi, kui mitte, siis ma siiski jätkan kõige põhilisem punkt, mida ma tahtsin öelda, et kui me intervjueerisime oma ala eksperte selle aruandeks, siis üks viiest ütles, olgu siis tegemist tööinspektoritega, tervishoiu, tööohutusinspektoritega või politseitöötajatega, nad kõik ütlesid, et neil on kogemusi ränga tööjõu ärakasutamisega ja seda vähemalt kaks korda nädalas, nii et tööjõu ärakasutamine on täiesti tavaline, aga seda ei dokumenteerita ja ei uurita neid juhtumeid see töö, mida meie tegime, on kooskõlas ka teie huvidega deklareerimata töökohta ja me loodame, et selle aruande tulemused on kasus ka siis, kui luuakse Euroopa Liidu platvorm deklareerimata töövastase võitluse laiendatud koostööks. mida me võime ränga töö ärakasutamise kohta öelda, on see, et see katab väga paljusid erinevaid poliitikavaldkondi, sotsiaalpoliitikat, rändepoliitikat, töötajate vaba liikumist, samamoodi ka ohvrite õigust, õigusi ja kriminaalsed õigus, õiglus. on väga tähtis, et me seda kõike vaataksime laiapõhjaliselt, et me ei vaataks seda mitte ainult tööõiguse vaatenurgalt, vaid me peame arvestama tõesti ka sotsiaalpoliitikat, rändepoliitikat ja töötajate vaba liikumist järgmine slaid, ma tõesti ei eelda, et te seda siin näete ja lugeda saate, aga ma panin selle kirja selleks, et kui teil on see esitlus ees, siis te näete, et meil on kakskümmend erinevat direktiivi praegu ja ka määrust, mille, mis kõik puudutavad ränka tööjõu ärakasutamist, see puudutab nii tööaja direktiivi, töötajate lähetamise direktiivi, hooajatöötajate direktiivi ja nii edasi nii et kui me vaatame ränka tööjõu ärakasutamist, siis Euroopa Liidu õigusloome on väga kompleksne ja see tuleb selgelt välja. kui me keskendume teatud valdkondadele ränga tööjõu ärakasutamise puhul, siis on siin ka inimkauplemise vastane direktiiv, mis tuleb veel mängu, kuid on ka teisi erinevaid pooli, millele tuleb tähelepanu pöörata. ma ei lasku siin üksikasjadesse äh, me keskendusime oma aruandes ainult teatud õigusvaldkondadele. kuidas ränka tööjõu ärakasutamist põhiõiguste kontekstis defineerida? Te näete siin püramiidi ja siin öeldakse põhimõtteliselt ära see, et me peame ränka tööjõu ärakasutamist vaatama tõesti äh, kui sellist kasvavat trendi, mis ulatub orjusest, sundusest, sunnitud tööjõust kuni kõikide teiste tööjõu ärakasutamisvormideni. mis puudutab ärakasutamist töösuhetes, siis siin rikutakse ka kriminaalseadusi, karistusseadusi ja siin hakkavadki põhiõigused oma rolli mängima nii et äh, karistusseadustega on see ära keelatud ja seega on tegemist põhiõigusi puudutava küsimusega samamoodi katab see ka nii tsiviil- kui ka karistusõiguse nii-öelda pehmeid valdkondi. kui te vaatate siin neid näiteid äh, tööandja karistusdirektiividele, siis siin on näiteks äh, kolmanda riigi kodanik äh, näitena toodud äh, karistusseadustiku osana, siis siin jällegi põhiõigused mängivad äh, oma rolli ja kui me räägime põhi õigustest range töö ärakasutamise puhul, siis tuleb ka põhiõiguste harta mängu tuua. artiklis viis põhiõiguste hartas öeldakse, et orjus ja sunnitöö on keelatud ja siin tuleb jällegi teha ka viide inimkaubandusele, aga ka artikkel kolmkümmend üks mängib tähtsat rolli, kus öeldab, et töötingimused peavad olema õiglased nii et see on osa põhiõiguste hartast ja on väga paljude direktiivide eh, preambulas sees. me üritasime tegureid välja tuua, mis toovad endaga kaasa ränga tööjõu ärakasutamise. siin raportis, mis teile on esitatud, on need fakt-, neid faktoreid siis ka väga tõsiselt ja põhjalikult uuritud me kaardistasime neid tegureid selleks, et Euroopa Liidu institutsioonid nagu parlament ja liikmesriik, kui nad üritavad võidelda ränga tööjõu ärakasutamise vastu, teaksid täpselt, millest räägitakse siin raportis vaadatakse ka institutsionaalset raamistik ja ka eh, kuidas identifitseerida tõsiseid ränga töö ärakasutamise riske, siin järelevalve ja juurdepääs kohtusüsteemil on jällegi väga tähtsad. enne kui räägin tulemustest, natukene räägiksin ka metodoloogiast. me kõikides liikmesriikides kaardistasime olukorda, vaatasime, et milline on, millised on seadused, mida ütleb täpselt karistusseadus põhiõiguste kohta samamoodi tegime intervjuusid kahekümne esimene, kahekümne ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. seal kaasatud oli kuussada kuusteist ekspertidega tehtud intervjuud ja terve rida nendest intervjuudest olid tööinspektoritega, samamoodi ka töövahendusagentuuride esindajatega, ka tööandjate organisatsioonidega ja töövõtjate organisatsioonide, ametiühingute ja politsei esindajatega me kas-, kogusime ka kakssada seitsekümmend erinevat äh, juhtuminäidet ekspertidelt, uurisime ka neid ja me liikmesriikides üritasime ka erinevaid osapooli kokku tuua ja neid küsimusi arendada, nii et see, mis on aruandes kirjas, kaardistab tegelikult seda, mida eksperdid oma ala kõige paremad tundjad äh, meile välja tõi nüüd tulemused, me keskendusime just riskidele ränga töö ärakasutamise puhul ja ka sellele, kuidas seda ennetada, kontrollida ja kuidas siis ka kohtusüsteemile juurdepääsu tagada. me tõime välja neli erinevat riskifaktorit. on riskifaktorid, mis puudutavad äh, õiguslikku institutsionaalset raamistikku liikmesriikides. mida see tähendab? näiteks kui äh, risk, et satutakse juurdluse alla, on väga väike, siis tööandjad tunnevad ennast karistamatutena. siis samamoodi äh, kolmandatest riikidest tulnud äh, kodanikud võivad rohkem sattuda väärkasutamise alla just sellepärast, et nemad on rohkem valmis äh, seadustest kõrvale vaatama. peale selle me nägime, et kui korrakaitseorganid mitte midagi ette ei võta, siis ka see on suureks riskiks siis on riskifaktoreid, mis puudutavad tegelikult äh, töövõtjaid otseselt, kui töövõtja ei räägi liikmesriigi keelt, kui ta äh, koduriigis on äh, või ka kodus on suur vaesus, siis on, suurendab see ka riske. ja nad tegelikult on valmis sellises olukorras ka võib-olla pigem leppima ärakasutamisega madal haridustase on samamoodi riskiks ja samamoodi ka juurdepääs kohtusüsteemile. siis riskid, mis puudutavad töökohta, siis ka majandussektor mängib väga tähtsat rolli, on teatud sektoreid, nagu näiteks majapidamistööd ja põllumajandus, kus on ärakasutamist rohkem ja samamoodi väga paljud töövõtjad ei ole ametiühingute liikmed ja ka tööinspektorid ei tegele nendega, ma toon hiljem selle kohta ka näiteid siis veel üks riskifaktor, mis puudutab äh, äh, tööandjaid. me leidsime väga palju näiteid selle kohta, et ärakasutamine toimub siis, kui ei ole korralikke lepinguid, kui töövõtjad ei tea, millised on nende õigused, kui nad liiguvad ühest liikmesriigist teise tööle ja peale selle ärakasutamise risk suureneb siis, kui töövõtjad suurenevad tööandjast, näiteks kui neile on antud transport, pakutakse toitu või ka eluaset, see kõik äh, suurendab ärakasutamise ohtu Te näete raportis, et me küsisime ekspertidelt, mida nemad arvasid, mis on riskitegurite põhilised põhjused ja siin olid tegurid, mis puudutasid töökohta, just Ähm, need äh, majandusvaldkonnad, kus ka ärakasutamine on suurem, kui ollakse isolatsioonis, kui ei puututa kokku teiste inimestega väljastpoolt, näiteks kui ollakse taludes, üksikutes hoonetes või tehakse majapidamisel töid, samamoodi ka ebakindlad töökohad, nagu näiteks need kurikuulsad äh, FIE äh,, vari FIE lepingud siis need majandusvaldkonnad, äh, kus tööjõu ärakasutamine kõige suurem, eksperdid ütlesid, et need on kalandus, põllumajandus, ehitus, äh, samamoodi äh, majapidamistööd, toidutööstus, see ei üllata teid kindlasti, see kõik kindlasti peegeldab ka tegelikult neid valdkondi, kus viiakse lä-, rohkem kontrolle läbi me kavatseme ka riiklikke raporteid koostada kahekümne ühe liikmesriigi jaoks, kus me neid uuringuid läbi viisime ja me loodame, et selle aasta, selle kuu lõpus või järgmise kuu alguses meil õnnestub äh, neid raporteid teile ka esitleda, nii et äh, järgmise kuu alguseks peaksid need olemas olema. kiiresti teen ka kokkuvõtte, mis puudutab ennetustööd siis mida meie leidsime, on see, et on väga vähe äh, eesmärgipärast äh, ennetustööd, keskendutakse teatud valdkondadele, nagu näiteks äh, seksuaalteenused, aga teistes valdkondades väga palju ei tegeleta ränga töö ärakasutamisega mõndades liikmesriikides seda siiski tehakse, me tõime selle raportis välja, nagu näiteks äh, Äh, toodete märgistamine, öeldakse, et neid on tehtud kasutades õiglaseid töötingimusi, see on standard, mida meil praegusel hetkel ei ole, Euroopa Liidus on, on aga mujal maailmas, siis on ametiühinguid ja toetavaid teenuseid, kes üritavad ka tõesti tagada väärikaid töötingimusi. mis puudutab järelevalvet, siis meie nägime, et meil ei ole piisavalt äh, selget Äh, legaalset mandaati äh, selleks, et tagada kontrolle töökohtadel. väga paljudes liikmesriikides tööinspektorid ei saa näiteks minna eraomanduses taludesse, me teame, et põllumajanduses väga palju kasutatakse tööjõudu ära, aga tööinspektorid ei saa lihtsalt minna talu öö, äh, või põllumajandusettevõtte territooriumile seal kontrollida. samamoodi majapidamis teenuste puhul ei ole võimalik minna lihtsalt nendesse kodudesse kohale. siis äh, ärakasutamise ohvrid, eriti kui nad on kolmandatest riikidest, on tihti äh, Neid vaadatakse kõigepealt äh, kui sisserändajaid ja mitte kui ohvreid, peale selle on meil piiratud ressursid, ressursid liikmesriikides kontrollide läbiviimiseks ja sellepärast ei ole piisavalt eesmärgipäraseid kontrolle ja peale selle ei tehta piisavalt koostööd erinevate ametivõimude vahel selleks, et äh, tagada ka kontrollide tõhusust. ja siis ohvrite äh, võimalused äh, õiglusele. siin on praegusel hetkel probleeme karistusseadustega, need on väga erinevad, teatud liikmesriikides on võimalus õiglustalule seada, teistes aga mitte. peale selle on meil olukord, kus äh, mõn-, mõnikord kolmandate riikide kodanikel on tegelikult võimal-, paremad võimalused kohtu poole pöörduda kui oma riigi kodanikel. peale selle ei ole piisavalt ohvrite toetusvõimalusi äh, ja meil on ka olukordi, kus ohvrid ei soovi midagi öelda, nad ei Eh, taha ka teada anda ärakasutamisjuhtumitest, sellepärast et nad tahavad säilitada oma eh, töökohta ja sissetulekut. ning lõpetuseks, praegusel hetkel on eh, olukord selline, nagu eksperdid ütlesid, et karistamatuse tunne on levinud, ei kontrollita piisavalt, ja ei juurelda seda, mis toimub peale selle, et töötajad ei anna ka ise teada. nii et äh, sellepärast ongi tööandjatel võimalik karistamatult tegeleda. tööjõu ärakasutamine on kasumit toov tegevus, kui see seda poleks, siis seda ka ei tehtaks, nii et eksperdid ütlesid, et meil on vaja tõhusamat kontrolli, meil on vaja tõhusamat koostööd erinevate organisatsioonide vahel, meil on vaja hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu kodanikud ja ka mitte Euroopa Liidu kodanikud teaksid, millised on nende õigused. ma juba ütlesin, et meil on väga palju erinevaid õigusloomelisi projekte, mis on kõik rakendunud, aga me peame hoolitsema, et neid ka siis tegelikult täidetakse. meil on siin väga palju erinevaid arvamusi välja toodud aruandes, aga selge on see, et me peame karistusseaduste raamistiku parandama selleks, et äh, tingimusi parandada me peame töökontrolle parandama, me peame ohvreid aitama selleks, et nad annaksid rikkumistest teada ja meil on vaja ka tarbijaid teavitada sellest, äh, milline on olukord selleks, et nad saaksid tõesti osta tooteid, mis on toodetud äh, korralikel ting-, korralikes tingimustes. peale selle null sallimatus on väga tähtis äh, ränga töö ärakasutamise osas kõikides majandusvaldkondades ja selle projekti järgmiseks etapiks on kahe tuhande kuueteistkümnes aasta, kus me intervjueerime ohvreid, neid, kes on sattunud ränga tööjõu ärakasutamise ohvriks, selleks et me saaksime tegelikult ka nende kogemuste kohta rohkem teada. aitäh! Thank you very much This...! aitäh, see oli väga huvitav esitlus. ja see on täpselt seesama, millega meie siin komisjonis tegeleme nii et äh, pidagem kontakti ja tagagem seda, et äh, see raport ka kõikidele komisjoni liikmetele laiali jagataks. enne suvevahele minekut. meid on siia päris vähe jäänud veel, aga üritagem kõikidele liikmetele see laiali jagada. ja siis äh, hoiame jah kontakti ja vaatame, mis te edasi teete sellega. nüüd seda öelnud, annan sõna liikmetele. kõigepealt äh, sotsiaaldemokraatide koordinaator Juta Steinruck, palun. ja, aitäh aitäh Euroopa Liidu põhiõiguste ähm, ametile selle aruande eest, see on tõesti väga väärtuslik meie tööde jaoks ja minu jaoks kinnitab see Äh, veel kord seda, mida ma kogu Euroopas olen näinud ja kogenud ja mina sooviksin, et kõik need, kes ütlevad, et töökontroll, tööinspektsioon on lihtsalt äh, üleliigne kontroll ja bürokraatia, et nad oleksid kuulanud seda sellepärast, et töötajate ekspluateerimine, ärakasutamine Euroopas on päevakajaline probleem, vaatamata kõikidele äh, õigusaktidele ja kurjategijad tavaliselt ei, või noh, rikkujad ei pea tavaliselt isegi karistusega arvestama, sellepärast et võimalus, et need rikkumise eest vastutusele võetakse, on Euroopas suhteliselt väike. ja ma nõustun selle nõudmisega, et meil on äh, vaja paremaid äh, võrgustunud tööinspektsioone ja siin on vastutus just komisjonil ja liikmesriikidel, sellepärast et vaatamata liikmesriikide pädevustele tuleks siiski arvestada selle reaalsusega, mis Euroopas valitseb, me peame sellele oma raamistiku andma, meie oleme siin Euroopa Parlamendis oma kodutöö ära teinud, ma olin ka ise ühe arvamuse koostaja eelmise ametiperioodi ajal nimelt äh, siis äh, nii-öelda musta töö vastase äh, võitluse raportis me seda juba käsitlesime ka, kolleeg Pirinski töötab ähm, projekti või platvormi ellukutsumise raames, kus räägitakse siis ka musta töövastast võitlusest ja oluline on just võrgustikud selleks, et jõustada, rakendada ka karistusmehhanisme ja mul on väga hea meel, et siin räägitakse ka ennetusest, sellepärast et me oleme kursis sellega juba lähetud töötajate direktiivi ajast, sest me teame, et inimesi on raskem ära kasutada siis, kui inimesed tunnevad oma õigusi ja et kui neid teavitatakse, antakse neile infot nende oma emakeeles. meil oleks veel paar küsimust ka Ehm, te olete erinevates liikmesriikides uuringuid läbi viinud, kas te juba oskate öelda, milliseid konkreetseid spetsiifilisi probleeme te olete seal näinud, sellepärast et te olete ju kohtunud ka tööinspektoritega, millised on nende konkreetsed nõudmised, ehm, ootused ehm, meile, poliitikutele, kuidas me peaksime raamtingimusi muutma, kuidas me peaksime võib-olla ka Tööinspektsiooni ümber kujundama, see info huvitaks mind. Thank you, Monika. aitäh, Monika Vana Rohelistest. suur tänu, proua esineja, suur tänu ka selle ettekande eest, see on äärmiselt huvitav, aga ka tõesti šokeeriv ähm, aruanne ja kuna Põhiõiguste Amet asub Viinis, siis äh, ma äh, sain äh, infot selle aruande kohta juba varem ja Austria, minu koduriik, mis on pigem teada kui, tuntud kui suhteliselt kõrge Ähm, tasemega ähm, sotsiaalriiki, kus äh, kehtib ka väga äh, tugev tööõigus, siis sellegipoolest meie tulemused ei olnud üldsegi ähm, positiivsed ja äh, oluline ja eelkõige just tööinspekt-, tööinspektsiooni osas, seal me oleme mahajäämus väga suur. ja selles valdkonnas valitsevad eeskirjad on puudulikud ja see on kohutav, et tõesti keset Euroopat leiavad aset ähm, rängad ekspluateerimise ähm, juhtumid, ähm, see on tõesti päevakajaline teema, see, see peab meid alarmeerima ja mitte ainult siin äh, komisjonis, sest äh, siin on tegu ju erinevate valdkondadega ja, mm, ja seda teemat tuleks käsitleda erinevates komisjonides, nii et äh, me peaksime siin erinevates komisjonides ähm, seda teemat käsitlema, vaatama, kuidas me saaksime ärakasutamist, ekspluateerimist vältida, takistada. ja samuti, mis puudutab neid maksimaalset tööaega, miinimumtasusid ja samuti vaba liikuvuse, töötajate vaba liikuvuse järjekindel ähm, edendamine ja toetamine, et üks asi on siis ränne teine küsimus on meie Euroopa Liidu kodanike Euroopa Liidu sisene ränne ja, ja see oli minu jaoks täiesti šokeeriv, sellepärast et ähm, ma ei osanud arvata, et äh, tegelikult kõik need ähm, andmed ei tee vahet ähm, nende vahel, kes on Euroopa Liidu sisse rännanud ja Euroopa Liidu sisese, siseste liikujate vahel nii et kui me räägime sotsiaalsest solidaarsest Euroopast ja sotsiaalsest ühtekokkuuluvusest, siis ähm, siinkohal me näeme küll, et tegelikult meie sotsiaalõiguste hartat ähm, Euroopa Liidu tasandil, aga ka äh, ka liikmesriikides lihtsalt jalge alla tallutakse et tegu on teemaga, mis ähm, erinevaid teemavaldkondasid ja erinevate ministeeriumite pädevusvaldkondi puudutab ja seetõttu me peame tihedamat koostööd tegema. aitäh, proua Štanoko, palun yes,! aitäh! ka mina tahaksin kõigepealt äh, pöörata tähelepanu sellele, et äh, välis äh, väljaspoolt tulnud töötajatel on teinekord rohkem õigusi kui kohalikel, see on olnud mulle väga suureks üllatuseks. ehk te saaksite natukene selgitada selle tagamaid või on teil ka andmeid selle kohta, milles probleem on? minu arvates peaks see ju vastupidi olema. meil ei ole Euroopa ülest mehhanismi millele toetuda. Teie rääg-, toetute põhiõiguste hartale, aga seal on see kuulus artikkel viiskümmend üks, mis ütleb, et hartat saab äh, kasutada ainult siis, kui tegemist on Euroopa Liidu pädevustega. teistel puhkudel jääb see liikmesriikide pädevusse. artikkel viiskümmend üks takistab meil Euroopa Liidu ülest lähenemist äh, kasutada selle probleemi puhul ja ma räägin, ma tegelen sellega petitsioonide komisjonis paralleelselt ja meil on väga palju petitsioone ärakasutamise kohta ja räägitakse sealkohal ka harta kasutamisest, aga tavaline vastus komisjonilt on selline, et hardat ei saa sellistel puhkudel kasutada, kuna see ei ole Euroopa Liidu pädevuses me räägime siin otsesest aru, ärakasutamisest muidugi, aga on ka kaudseid ärakasutamise juhtumid, näiteks eile oli meil mitu juhtumit, kus võõr, võõrsilt tulnud isikud ja lapsi on ära kasutatud. see on väga suureks probleemiks, sest kui meil on näitajaid, et see tõesti regulaarselt toimub, et see kõik toimub seetõttu, et ei tunta kohalikku keelt või äh, seadusi aga petitsioonide komisjon peab tavaliselt ütle, vastama, et see ei kuulu meie pädevusse. millised on teie ettepanekud? kuidas edasi tegutseda nende andmetega? mida meie seadusloojatena peame tegema, õigusloojatena, selleks, et äh, seda probleemi käsitleda? härra Pirinski saab nüüd sõna, kes siin komisjonis on vastutav isik töötamaks välja deklareerimata töö eriplatvorm. härra Berinski, palun. aitäh. nagu te teate, siis me töötame meeskonnana, esindame fraktsioone, kes on kaasatud kolmepoolsetele läbirääkimistele. nii et mulle tundub, et see on komisjoni vastutusala, mitte minu selleks, et tegeleda nende probleemidega kiireloomuliselt, mis tuuakse välja siin äh, raportis. minu arvates need liikmed, kes siin kohal on, on äh, üllatunud teatud mõttes või neile avaldasid muljet need andmed, äh, mis näitavad meile, et me ei ole piisavalt pööranud tähelepanu meie ühiskonna teatud kihtidele, alakihtidele, mille puhul me ei saa tegelikult Euroopa standarditele vastavalt tegutseda. see on meie komisjoni missioon minu arvates. tõst-, tõsta kogu parlamendi teadlikkust võib-olla koostöös teiste komisjonidega, petitsioonide komisjoniga, millest rääkis äsja proua Ždanoka. nii et äh, me saaksime kiireloomuliselt äh, tegutseda, kui on äh, suured töö õiguse rikkumised või sotsiaalsete õigeste rikkumised, me saame siiski tugineda põhiõiguste hartale komisjoni selgitus on üsna nõrk, et nad ei saa sellega tegeleda, sest tegemist ei ole Euroopa Liidu pädevusega. kui on tegemist kiireloomulise vajadusega, kui sajad, mille aluseks on siis sajad tuhanded ja miljonid Euroopa Liidu kodanikud. nii et ma olen teiega nõus, et me peame põhiõiguste ametiga jääma kontakti ja mõtlema selle aasta teises pooles, äh, milline on meie komisjoni tegevuskava ja mis toimub täiskogul. me peaksime tutvustama seda teemat kiireloomuliselt ja pakkuma välja konkreetsed tegevused ma sain aru, et raporti autorid tõid välja sellega, et meil on vaja tööinspektorite koolitust parandada ja parandada kõikide nende isikute väljaõpet, kes tegelikult peavad kõiki neid direktiive rakendama, mis meie siin vastu oleme võtnud. nii et meil on väga palju tööd veel ees ja minu arvates see raport peab olema meile selles vallas väga heaks stiimuliks, aitäh! Thank you aitäh. kas keegi komisjonis soovib ka sõna? no. ei soovi. kindlasti saame me selle raporti kõigepealt jaotada la-, laiali kõikidele liikmetele, et kõik saaksid seda lugeda, kontekst on väga erinev, nagu mainis härra Pirinski aga see kõik on meie tegevusega seotud ja ma leian, et on väga oluline, et me oleksime kaasatud ja et me ise aktiivsed oleksime. nii et ähm, võtame teiega ühendust. põhiõiguste ametis võib-olla peaks meil olema regulaarne kontakt omavahel. meil võiksid olla sellised projektid, mida saaks koos ette võtta ja koostöös ka teiste komisjonidega siin Euroopa Parlamendis. seda öelnud, tundub mulle, et nüüd on päevakord läbitud. see tähendab et see oli meie viimane koosolek enne suvepuhkusele minekut või ununes mul miski? jah, mõistagi, ütleb äh, proua esinaine, te peate ju vastama ka küsimustele, Põhiõiguste Amet, palun. mulle tundus, et mulle lubatakse minna ilma küsimustele vastamata, aga väga hea, ma üritan nüüd anda endast parima vastamaks küsimustele. mis puudutab äh, tööinspektoreid, siis äh, mida nemad on öelnud intervjuude kaudu kahekümne ühes liikmesriigis, oli see Neil on vaja vahendeid, sest nad peavad olema parema koolitusega, nad peavad teadma rohkem, kuidas äh, seadusi koha peal rakendada, sest äh, nad võivad koha peal üsna suures segaduses selle suhtes olla. nimelt nad ei tea, kas minna sisse kusagile, kui tegemist on kolmanda riigi kodanikuga, kas minu esimeseks prioriteediks on tagada seda, et et kas see inimene üldse saadetakse riigist välja või mis see prioriteediks on, nii et meie soovitus on see, et me peaks, kui me vaatame, peaks vaatama kõigepealt äh, seda tööjõu ärakasutamise faktorit ja siis vaadata alles, kas äh, migratsiooniamet kaasata selleks, et isik välja saadada, nii et kui äh, see kui selle tööandja siis ja see isik saadetakse välja, siis ta ei saa, see tööandja ei saa karistada ekspluateerimise eest, nii et siis tööinspektoritel on pare-, vaja paremat koolitust, vahendeid ja nad ütlesid, et neil peab olema selge mandaat selleks, et tuvastada ränka tööjõu ärakasutamist, nii et siin nende rollis oli siin tööinspektoritena suur segadus. Need punktid jõudsid siis meieni tööinspektorite kaudu, nad ei esitanud meile Euroopa Liidus mingit nõudmist, vaid nad soovisid rohkem riiklikul tasandil tasandil selgust saada, eriti just äh, segaduse osas teatud valdkondades Euroopa Liidu õiguses. kaksteist liikmesriiki on sellised, kus äh, inspektsioonid saavad praegu abi anda ka ohvritele ja meie raportis on ka lisa, kus te näete, millised need kaksteist liikmesriiki on, kus need inspektsioonid äh, on saanud volituse aitamaks neid ohvrid, kes on siis ränga tööjõu ärakasutamise all kannatanud ja sellised parimad tavasid võiks võib-olla jagada. ja kui ma ütlesin, et võib-olla teatud puhkudel võib-olla nii, et kolmanda riigi kodanikud saavad paremat tuge kui eh, Euroopa Liidu kodanikud, siis ma mõtlesin konkreetsetele juhtumitele, näited, näiteks tugiteenused, kui keegi on eh, kannatanud ränga tööjõu ärakasutamise all, siis meie uurimuse alusel me näeme ohvrite abistamise teenuste puhul, et teatud puhkudel näiteks seksi öö, teenuste ta, osutajad on saanud siis rohkem tuge kui teistel puhkudel, eriti just meeste puhul, kui nad on saanud vähem kui viiskümmend senti tunnis öö, ja nad magavad kuuekesi ühes toas, siis nad on saanud äh, tuge, aga kui on Euroopa Liidu kodanikuga olnud äh, tegemist, siis nad ei ole seda tuge saanud. kolmanda riigi tu-, kodanikud äh, saavad teatud tugiteenuseid. nii et meil on väga palju tugiteenuseid seksi otstarbel salakaubitsetud isikute puhul nii et äh, tahaksin siinkohal väga selge sõnaline olla, aga teil on täiesti õigus, kui te ütlesite, et väga paljudel juhtudel kolmandate riikide kodanikud on ebasoodsas äh, olukorras võrreldes kodanikega, sest nad ei räägi äh, keelt ega tea ka, millised on seadused. nii et tahtsin need välja tuua, nii et teinekord on teatud ohvritele teenused olemas, aga teistele mitte mis puudutab äh, harta rakendamist, äh, siis selle kohta toon selge väi-, näitena välja, et Põhiõiguste Ametis äh, näete te iga raporti puhul, mis me koostame, et me viitame põhiõiguste hartale, Euroopa Liidu omale, ja harta rakendub siis, kui me rakendame Euroopa Liidu õigust. ja see puudutab kõiki valdkondi, mida me mainime raportis seoses Euroopa Liidu õigusega, eriti just Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega, kui nad rakendavad Euroopa Liidu õigust. nii et meil võib olla konkreetsete küsimuste puhul konkreetseid näiteid, kui te küsite, et kuidas direktiivide puhul hardat rakendatakse, aga seda, sellele viidatakse tavaliselt alati sissejuhatuses ja see on kõige aluseks, see on minu lühike vastus küsimusele ma tänan teid panuse eest see julgustab meid suuresti ja täname selle võimaluse eest, et saa-, ka tutvustada teile eh, muid töid, mis me teeme Põhiõiguste Ametis eh, tööhõive ja põhiõiguste vallas, aitäh! We'll aitäh! kindlasti saadame teile hiljem ka kutse edasitöötamiseks ja aitäh kogu informatsiooni eest, mis me saime selle raporti kaudu ja kohtume taas kolmandal septembril. aitäh!